Colleghi, buongiorno. Non abbiamo molto tempo a disposizione per iniziare i nostri lavori e anche se non siamo a ranghi completi occorre dare corso al nostro ordine. daamid ja härrad, meil ei ole palju aega, isegi siis, kui kõik ei ole veel kohal, me peame alustama vastavalt päevakorrale. meil on täna kutsutud eksperdid kohale, et nad ära kuulata ja äh, et oleks meil aega ka aruteluks nendel olulistel teemadel, mis puudutavad Euroopa Liidu suhteid Pärsia lahe koostöönõukoguga. tänane koosolek toimub äh, Dominic Bodessi raporti eelõhtul, ta koostab seda koos Marianne Davidiga Marja David esindab Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni ja on kummaline, et see maailma nurk, mis on strateegiliselt niivõrd tähtis, tänu oma geograafilisele asukohale, on sattunud Lähis-Ida probleemide keskmesse ja samuti on kollaline, et äh, aastaid ei ole suudetud äh, poliitikat ühiselt kujundada. Äh, viimaste aastakümnete jooksul me oleme püüdnud Pärsia lahe koostöönõukoguga üritanud jõuda vabakaubanduslepinguni, kuid see pole teoks saanud, vaatamata asjaolule, et see piirkond Euroopa Liidu jaoks on suuruselt viies eksporditurg ja Euroopa Liit on selle piirkonna riikide teisel kohal asuv kaubanduspartner. ja kõik need asjaolud ja põhjused äh, äh, on arvestatavad koos poliitiliste muudatustega nendes riikides ja äh, veelgi enam meil on põhjust sellele piirkonnale rohkem tähelepanu pöörata ja kujundada ambitsioonikam ühenduse poliitika selle strateegiliselt tähtsa piirkonna jaoks ning edasi arendada meie ühiseid, ühiseid huvisid, et tagada äh, piirkonnas rahu ja stabiilsus. ja tihendada, tugevdada suhteid Need on kõik põhjused, miks me täna kutsusime kohale eksperdid, kes aitavad meil mõelda nende teemade peale. meil on Kristjan Koch, kes on äh, Pärsia lahe piirkonna uurimiskeskuse rahvusvaheliste uuringute direktor. Äh, doktor Roger Philippe Bertozzi on äh, rahvusvaheline konsultant, ekspert Äh, kes keskendub Euroopa Liidu ja Pärsia lahe riikide vahelistele suhedele ja kõigepealt ma annaksin sõna doktor Kristjan Kohile palvega, kui võimalik, äh, piirduda kümne minutiga. Äh, Mr Chairman, members of the European Parliament austatud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt tahaksin ma tänada Välisasjade Komisjoni selle võimaluse eest täna siin teie ees kõneleda ja rääkida Euroopa Liidu ja lahe koostöö nõukogu liikmete vahel. juba kakskümmend aastat tagasi kirjutati Pärsia lahe koostöö nõukoguga alla äh, koostööleping, see oli siis äh, tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksanda aasta juunis ja paika pandi raamistik äh, sidemete tugevdamiseks, kuid samas praktilised saavutused on jäänud väiksemaks, kui tol ajal oodati. mina arvan, et siinkohal tuleb mida, siinkohal tuleb midagi ette võtta. see ei tähenda, et suhted ei oleks üldsegi arenenud, kuid on tupikseisud, mida, millest ei saada välja. ei tähenda ka see asi seda, et suhted oleksid vaenulikud tegelikult viimastel aastatel on näha, kuidas koostöölepingu suhtes on rohkem vaimustust ja, ja hoogu sellest, üheks tunnistuseks sellest, sellest on ka mm, juunis kaks tuhat kümme vastu võetud ühine tegevuskava ja see ühine tegevuskava on tegevuskava, mis täpsustab äh, koostöö neljas konkreetses äh, valdkonnas, isegi mis puudutab neid äh, kritiseeritud vabakaubanduslepingu läbirääkimisi, mis toimusid kahe tuhande kolmandal ja kahe tuhande kaheksandal aastal, siis isegi nende käigus saavutati teatavaid edusamme, märgatavat edusamme. ja mõlemad osapooled on valmis tegema koostööd ja tahavad lõpuks selle lepingu ka reaalsuseks muuta minu arust on ühine tegevuskava oluline samm õiges suunas, ma aga ka leian, et kahes kriitilises valdkonnas on sellel tegevuskaval puudujääke. kõigepealt äh, tegemist on juhtnööridega, äh, selle kohta, kuidas, kuhu suhted võiksid äh, loodetavasti areneda, aga puudub konkreetsetest meet-, puudub konkreetsetest meetmetest ja konkreetsetest sammudest. ja kahe tuhande kolmeteistkümnendast, kolmeteistkümnendaks aastaks peaksid mõned tegevuskava meetmed olla või sammud juba olema ellu viidud, aga midagi pole siiamaani veel midagi tehtud. ja teiseks, ma leian, et poliitiline julgeoleku aspekt on lepingust välja jäänud. see on kriitilise tähtsusega, sellepärast et kui Euroopa Liit tahab muutuda poliitiliseks suurtegijaks, siis ei saa äh, meie suhteid äh, Pärsia lahe koostöö nõukogu riikidega defineerida ainult kui suhteid, mis põhinevad energiamajanduse ja kaubandussidemetel. seetõttu tähendaks, tahaksin keskenduda põhiliselt kolmele küsimusele, miks Euroopa peab pöörama tähelepanu Pärsia lahes toimuvale ja miks peaks Pärsia lahe koostöö nõukogu riikidega suhete arendamine olema meie uue partnerluse aluseks ja milliseid konkreetseid positiivseid samme võiks teha, et oma, e-, meie eesmärke saavutada. kõigepealt, miks on Pärsia laht Euroopa jaoks oluline? kui me mõtleme, mida tähendavad jõud ja julgeolek, kuidas neid kahte mõistet ühendada, siis sellega seoses on kõige olulisemaks maailma piirkonnaks just nimelt Pärsia lahe piirkond. geograafiliselt on tegemist ida ja lääne vahele jääva piirkonnaga, mis ühendab kolme kontinenti, Aasiat, Aafrikat ja Euroopat. Äh, ja Saudi Araabia on islami kodumaa, äh, tegemist on ju maailma kõige suurema religi-, su-, kõige kiiremini kasvama religiooniga ja kui Euroopas on üks moslemid, üks suur probleem moslemite integreerimise probleem, sellega seoses on ka meie piirkonnal oluline roll energia seisukohast võib öelda, et lahepiirkonnas paikneb kuuskümmend protsenti tõendatud naftavarusid ja üks kolmandiku igapäevasest naftatootmisest tuleb sellest piirkonnast. pidades silmas, kui suur on meie naftavajadus lähitulevikus, on see äärmiselt oluline. ja lahe äh, nõukogu riigid pööravad palju tähelepanu ka taastuvenergiate ale-, areng, arendamisele ja majanduse seisukohast on meie piirkond väga oluline nii piirkondlikul tasandil kui ka ülemaailmsel tasandil ja Saudi, Saudi Araabia on ainukene G kahekümne liige meie piirkonnast ja, ja äh, GCC riikide äh, netoülejääk on kolm koma viis triljonit kahe tuhande viiendaks, viieteistkümnendaks aastaks ja skp saab olema äh, kaks triljonit aastaks kaks tuhat kakskümmend ja samuti äh, see on väga oluline, pidades silmas äh, võtmetööstuste olukorda Euroopas. samuti osutavad meie riigid üle mere abi arenguprogrammide ja humanitaarprogrammide raames meie tänase arutelu seisukohast on oluline ka see, et äh, lahepiirkond on oluline ka rahu ja julgeoleku seisukohast, mitte ainult meie piirkonna jaoks enda jaoks, kuid äh, ka ülejäänud maailma jaoks. lahepiirkonna pinked mõjutavad kogu maailma ja on viinud ka välisvägede sissetoomiseni meie piirkonda. ja praegusel hetkel äh, inter-, rahvusvahelist, rahvusvahelised liikumised äh, ja äh, suurenevad meie riigis ja pingete lahendamine on kannatanud selle all, et pole piisavalt tähelepanu pööratud. ja kui Euroopa Liit ei suuda oma tegevust laiendada, on sellel tõsised tagajärjed, võtame näiteks Iraani tuuma äh, programmi, äh, mis jääb ohtu tuumarelva leviku lõpetamise lepingu saatuse ja seetõttu võib tekkida oht, et äh, Pärsia lahe piirkond muutub tuumapiirkonnaks või tekivad uued äh, konfliktid samuti Iraagi probleem, kus on puudu sisejulgeolekust, on segamist sisepingetega ja me peame ära hoidma Iraagi stabiilsuse kokkuvarisemine. Jeemen, Jeemeni äh, riigi äh, stabiilsus on samuti ohus, äh, võib tekkida uus kodusõda, Al-Qaeda võrgustik on väitnud, et Jeemenist võib saama, saada kogu lahepiirkonna baaside geograafiline asukoht. see oleks väga ohtlik. see on, valmistab väga suurt muret Saudi Araabiale. ja Araabia-Iisraeli konflikt on üheks võtmeprobleemiks meie jaoks ja see saab ohtu kogu maailma julgeoleku ja rahuprotsessi viivitused muudavad kõik teised arengud keerulisemaks. igal juhul on Pärsia lahe koostöö Euroopa Liidu jaoks väga oluline, kuid ka meie enda riigid on valmis oma rahvusvahelisi suhteid laiendama ja kandma hoolt aktiivsemalt kui kunagi vanema rahvusvaheliste huvide eest ja Euroopa on meie üks olulisi partnereid Äh, tänu ajaloolisele, ajaloolistele sidemetele, varasemale koostööle, aga ka Aasia, Aafrika, isegi Ladina-Ameerika mängivad tulevikus suuremat rolli. aga nüüd siis teine küsimus, millest ma tahtsin rääkida. miks äh, peaks meie Pärsia lahe koostöönõukogu olema oluliseks ankuriks meie suhetes? koostöönõukogu on, mängib, mängib meie piirkondlikes sündmustes ühe olulisemat rolli. Äh, koostöönõukogu on võtnud endale suurema finantsvastutuse, aidanud kaasa sotsiaalmajandusliku stabiilsuse tekkimisele ja koostöönõukogu riigid hoolitsevad poliitilise stabiilsuse eest, nende jaoks on oluline majanduslik düna-, dünaamika ja äh, piirkondlik integratsioon. selles kontekstis äh, on Euroopa Liidu koostöönõukogu sidemed äärmiselt olulised. koostöönõukogu riigid aga viivad läbi suuri muutusi poliitilisel ja majanduslikul tasandil konkreetsetes riikides ja Euroopa Liit saab selliseid äh, protsesse toetada. koostöönõukogu riigid on äh, olnud energiavarustajariikideks äh, ja on olnud põhiliseks stabilisaatoriks maailma ja naftaturul. koostöönõukogu riigid on näidanud üles valmi, valmisolekut aidata kaasa rahuprotsessile vahendamise teel ja näiteks Araabia ja Iisraeli konflikti vahendamine, samuti ka Palestiina-Iraagi suhete, Liibanon, Jeemen, Sudaan, Somaalia kõigi nende puhul on koostööriikide diplomaatilised pingutused nüüd muutunud igapäevaseks reaalsuseks. ja see annab kindlasti ka uue võimaluse koostöösuhete arendamiseks Euroopa Liiduga, samuti koostööriigid, koostöönõukogu riigid on aidanud kaasa piirkondlikule äh, integratsioonile, meil on konkreetseid saavutusi arvukalt, tolliliit näiteks, äh, ühisturuplaanid ja pingutused ühise valuuta vastuvõtmiseks, konkreetsed projektid nagu näiteks äh, energiajaotusvõrk ja raudteevõrk. ja seetõttu saab Euroopa Liit ka sellistes projektides äh, osutada meie piirkonnale suurt abi aga kõikide nende punktide osas on meil vaja kõikehõlmavat Euroopa poliitikat, mis lähtub ühistest vajadustest ja meie poliitilistest äh, sidemetest. poliitilise komponendi lise, lisamine meie praegustele suhetele on äärmiselt oluline. koostööriikide jaoks on kõige olulisem äh, see, et meid peetatakse tõsisteks koostööpartneriteks ja aidat- ja võetakse arvesse, et meie saame kaasa kaasa aidata mitmete julgeolekuprobleemide lahendamisele, me ei taha, et meid võetaks kui ainult tarbijaid või, või maksjaid või keegi meid patroniseeriks. aga nüüd konkreetsed ettepanekud. kõigepealt me peame Euroopa Liidu Pärsia lahe koostöönõukogu äh, suhteid äh, tõstma kõrgemale tasemele, mitte ainult äh, välisministrite tasemele, vaid meil peaks toimuma igal aastal kaks tippkohtumist, see oleks õige Äh, sõnum, õigne signaal, siis Euroopa Liit peaks äh, tegema poliitilise avalduse meie regiooni kohta. Euroopa Liidul on naabruspoliitika, strateegiline partnerlus Vahemere piirkonnaga, Lähis-Idaga, aga, aga meie ei tea, milline on meie äh, staatus, selline avaldus Pärsia lahe kohta aitaks seda viga parandada ja siis oleks vaja poliitilist strateegilist dialoogi kahe osapoole vahel, see aitaks parandada ka mitmeid, meie sidemeid mitmete konfliktide lahendamise osas. ja siis äh, neljandaks, äh, Euroopa Liit peaks täiendama oma esindatust äh, meie koostöönõukogu riikides, praegune esindatus pole piisav, Euroopa Liidu kohalolek läänepiirkonnas aitaks seda parandada ja siis tuleks ka avaliku diplomaatilisi tegevusi suurendada. ma arvan, et Euroopa Komisjoni tegevused on olnud juba praegu väga kasulikud, aga laiendamine oleks väga teretulnud. siis Euroopa Liit ja Koostöönõukogu peaksid koordineerima poliitikaid Afganistani, Jeemeni ja Pakistani osas. Need meie, kolm meie naaberriiki on olulised nii meie kui ka Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Liidu abiga on sageli seotud mitmesugused tingimused ja seetõttu kohalikul tasandil ollakse väga vastumeelsed selliste programmide osas, kui Pärsia lahe koostöönõukogu peetakse legitiimseks orga-, organisatsiooniks ja liiduks, aitaks see Euroopa Liidul ka oma programme edukamalt ellu viia. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et Euroopa Liidu Pärsia lahe koostöönõukogu koostöös on mitmed äh, võimaluse teatud kasutamata, aga uks ei ole veel suletud, me võime võimalustest siiski kinni haarata ja midagi saavutada. hiljutine raport järeldas, et Euroopa Liit peab Pärsialahe koostöönõukogu mõõdukatest poliitikatest kinni haarama, et toetada mit-, mitmepoolsust, Euroopa Liit, kasutades ära Euroopa Liidu ekspertiisi konfliktide lahendamises, rahu ülesehitamas, ülesehitamises ja jagatud suveräänsuse laiendamises. suur tänu! Grazie. Grazie dottor Koch. Eh, la parola al dottor Roger. Suur tänu, doktor Koch. Per la sua esposizione la pregherei di... Suur tänu doktor Koch ja nüüd saab sõna doktor Roger Philippe Bertotsi. suur tänu ja austatud parlamendiliikmed, et te võimaldate mul jagada oma viieteist aasta pikkuseid kogemusi suhete alal araabia riikidega, tahaksin öelda, et kõige olulisem on ehk see, et viimase kahekümne aasta jooksul on kaubandusläbirääkimistele keskendumine jäänud nagu mustaks auguks. ta on neelanud kõik investeeringud, muud alad on jäänud vaeslapseks, aga samal ajal on laheriigid arenenud erinevates suundades, Euroopa Liit pole alati suutnud hoomata neid arenguid. Euroopa Liit äh, peab ennast nagu mingisuguseks äh, futuristlikuks keskuseks, aga äh, araabia riigid on mitmekultuurilised, arenevad ühiskonnad ja nad võiksid olla eeskujuks tulevasele ühiskonnakorraldusele. Pärsia lahe riigid äh, on andnud endast teada läbi humanitaartegevuse, kultuurilise tegevuse mitmes maailmapaigas, samuti on neil strateegilised huvid Euroopa Liidu lähenduses. E, Kesk-Aasias, Indias, Iraanis, Kagu-Aasias, Ida-Aafrikas ja nüüd kui ei arendata suhteid asjakohasel tasemel GCC-ga, siis jätab Euroopa Liit ennast lihtsalt ilma äh, tohututest ressurssidest, äh, mis on selles piirkonnas, see võib puudu-, puudutada nii energeetikat, majandusarengut, tehnoloogiat, teadusuuringuid, annan teile lihtsalt mõned näited, mida oleks Euroopa Liit võinud teha, kui äh, Euroopa Liit oleks olnud aktiivsem Euroopa Liit on pidevalt püüdnud näiteks saavutada SKT rahastamiseks kolmeprotsendilist ähm, äh, vahend, kolmeprotsendilist ulatust, aga sam-, samas on India, teised riigid kõik ette läinud Euroopa Liidust kujutage ette, kui võrrelda Lõuna-Koread ja Prantsusmaa patentide arvu poolest eelmisel aastal, siis ehm, vahe on tuhandetes. on täielik nonsenss, et Euroopa Liit on GCC riikidega küll teaduse alal strateegilised koostöösuhted eh, sisse seadnud, näiteks strateegiliste eh, tööstuste rahastamisel, aga samas kui rääkida suveräänsetest investeerimisfondidest, siis eh, mõned soovivad neist palju rohkem võtmetehnoloogiatesse investeerida, kahekümne esimesel sajandil nanotehnoloogia, robotitehnoloogia äh, hüdroenergia, energ-, energeetikatehnoloogiat. tahaksin öelda, et meil on vaja palju rohkem struktureeritud koostööd Euroopa Liidu teadusrahastajate ja eh, suveräänsete investeerimisfondide vahel kuna kõrgetasemelist partnerlust Euroopa Liiduga ei ole, siis äh, laheriigid ilmselt ja nende äh, fondid hakkavad investeerima Indiasse, Koreasse, Hiinasse. samuti on olemas Euroopa Liidu tööstusbaasile täiesti, äh, täiesti tõsine oht. kui me vaatame läbi kõik need olulised elemendid, mis muudavad Euroopa Liidu ja laheriikide suhted tähtsaks, siis minu arvates äh, peab Euroopa Liit nüüd küll välja töötama strateegi-, strateegilise partnerluslepingu laheriikidele ja kui me peame nüüd oluliseks poliitilisi struktuure, siis me peame mõistma, et kuigi eh, nad ei ole veel päris küpsed, siis eh, lõppude lõpuks ikka eh, tuleb need paika panna koostöö edendamiseks, sest GCC tegelikult minu arvates ei oota Euroopa Liidult mingisugust uut algatuste nimestikku, ekspertide vahetamist, seminaride korraldamist, see kõik juba toimib. GCC ootab pigem tõelist poliitilist strateegiat, võrdväärsete partnerite vahel. seega ma usun, et Euroopa Parlamendi algatused, mis on suunatud rohkem poliitilisele koostööle kui kaubandussuhetele, on õigeaegselt, arvestades ministrite tasandil eelseisvat kohtumist, arvan ka, et Euroopa Parlamendi kätes on ajalooline võimalus äh, kuidas koostada paar uut raportit, paar resolutsiooni, aga ka võimalus pakkuda midagi enamat strateegiliseks partnerluseks, äh, nii et äh, uus leping hõlmaks kõiki koostööalasid ning tagaks ka vajaliku personali, vajaliku rahastamise, vajaliku väljaõppe. vastasel korral meie suhted ei arene edasi ja Euroopa Liidu staatus eh, laepiirkonnas ei parane, kui me ei ole valmis finantseerima eh, meie, eh, meie programm, sada kakskümmend seitse miljonit eurot kõikide nende riikide peale on minu arvates nano väike summa. arvestades nüüd uut hoogu Euroopa Liidu ja GCC programmide arengus pean ma väga oluliseks seda, et vabakaubandusala ei peaks kogu meie energiat haarama. minu arvates oleks pigem huvitav, kui Euroopa Parlament oleneme, olenemata resolutsioonide ja raportite hääletuste tulemis, tulemusest pööraks rohkem tähelepanu eelseisvale ministrite kohtumisele, mis toimub Ara-, Ühene-, Araabia Ühendemiraatides kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. minu arvates oleks sellel kolm eelist, kõigepealt oleks võimalus kaasata rohkem inimesi, saavutada suurem nähtavus nii poliitikas kui ka meedias, tutvustada parlamentaarse koostöövorme äh,, ning samuti esimest korda saaks Euroopa Liit esindada ennast komisjoni ja nõukogu kõrval kui institutsiooni. Need resolutsioonid, mida Euroopa Parlamendis arutatakse, või neid võiks tutvustada ka komisjonile, nõukogule eh, ja ministrite kohtumise äärealadel, minu meelest oleks see kõige parem viis tutvustada Euroopa Liidu institutsionaalset ülesehitust lahepiirkonnas, aga minu arvates oleks see ka hea võimalus kaasata lahepiirkonna inimesi, nad peavad uskuma, et Euroopa Liidul on midagi uut pakkuda, et Euroopa Liit on valmis eh, uude ajastusse vastastikuses, vastastikustes suhetes astuma ning ma usun ka seda, et Euroopa Parlamendi algatus võiks ajalooliselt palju olulisemaks saada, toetamaks kahe regiooni vahelisi suhteid meie äh, globaliseerunud maailmas on see ainult hädavajalik, tänan. Grazie, doktor Bertozzi, eh, lascerei la parola per. suur tänu, doktor Bertozzi. ja nüüd on võimalus esitada küsimusi või omapoolseid kommentaare ja kaks küsimust ja aseesimees Dominic Bodis esimesena. Je vous joins à vos remerciements suur tänu. tahaksin öelda härra Kohile ja härra Bertotsile, et äh, nende visioonid, nende kohalolek on väga kasulikud meie komisjonile uute raportite ettevalmistamisel ja esimees äh, Albertini nõusolekul võin kinnitada, et äh, läheriikide suursaadik Euroopa Liidu juures viibib ka täna siin Kuveidi suursaadik samuti. Kuveit on praegu laheriikidega koostöönõukogu eesistuja ja nüüd tahaksin esitada paar küsimust meie külalistele. me oleme arutanud väga palju, kuidas võiks Euroopa Euroopa kaasa aidata poliitilisele ja majanduslikule koostööle laheriikidega. kas te võiksite meile rääkida, kuidas vaadeldakse Euroopat äh, lahe koostöönõukogu riikide poolt, mida oodatakse Euroopa Liidult? see oli esimene küsimus ning teiseks, te toonitasite täiesti õiglaselt julgeolekuküsimuste tähtsust Lahe regioonis, arvestades Iraagi sõda ja Afganistani. me teame, et USA on kaotanud oma usaldusväärsuse, oma võime regionaalseid konflikte jõuga äh, lahendada, Iraan ka-, tahab ära kasutada seda olukorda ja tugevdab oma positsioone, äh, isenäranist tuumavaldkonnas, mis on ka oluline ju läheriikidele, kes võivad ühel päeval ennast leida lihtsalt äh, konflikti epitsentris. üks, äh, üks näide sellest on äh, Saudi Araabia ja USA tuumakoostööleping. me näeme, et juba on see piirkond võidurelvastumisse kaasatud aga samas areneb ka laheriikide diplomaatia. kas võiks rääkida tärkavast diplomaatiast, kui me vaatleme Saudi Araabia ja Ara- ja Katari positsioone? Need olid minu küsimused teile, tänan Grazie, vicepresidente Bodis. Eh, la parola. suur tänu, aseesimees. Marju David on, nagu juba mainitud, äh, raporti koostaja Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoni poolt. Euh, euh, suur tänu, tahaksin kõigepealt tänada Dominique Bodisti äh, suurepärase ettepaneku eest koostada raporti ja eh, samuti suur tänu ka, et eh, külalised tulid täna pärastlõunal meie komisjoni arutama Euroopa Liidu laheriikide suhteid. Eh, ja selleks, et arutada, mida võiks nende suhete kaudu saavutada. täna kella viie paiku toimub üks mõttevahetus ka ühes teises delegatsioonis, mille liige ma olen, seetõttu on minu jaoks selline esmatutvus raporti materjaliga praegu huvitav, aga Väliskaubanduse Komisjoni liikmena tahaksin teile esitada küsimuse ja võib-olla ka raporti, raporti koostamiseks ühe mõtte anda. minu meelest oleks väga kasulik Äh, anda signaale selle kohta, et Euroopa Liit tunneb selle maailmapiirkonna vastu huvi, äh, võiks parlamendi poolt ka teha nõukogule ja komisjonile ettepaneku korraldada tippkohtumisi äh, laeriikide koostöönõukogu ja Euroopa Liidu vahel. ma tean, et meie kalendrid on väga pingelised, aga võib-olla siiski leitaks selle jaoks aega, sest äh, võib-olla see algatus äh, võib-olla määrib, väärib rohkem tähelepanu. Äh, nimelt korraldada siis iga-aastaseid kohtumisi meie kahe organisatsiooni vahel. samuti huvitab mind kuidas välisteenistuse raamistikus saaks nüüd vastata nendele küsimustele, mille esitas doktor Koch. kuidas on võimalik, et Euroopa Liidul ei ole lahe, kuue laheriigi juures pidevat või alalist esindatust? tänan. Eh, suur tänu, härra David. Eh, proua Niibler suur tänu, esimees ja tänu kutse eest osaleda täna õhtusel kohtumisel. ma tahaksin kõigepealt öelda, et ma igati tervitan seda, et väliskomisjon on üles näidanud algatust äh, lüüa kaasa selle raporti koostamisel, mis on pühendatud Euroopa Liidu ja Laheriikide Koostöönõukogu koostöö küsimusele. see näitab, kui suurt tähelepanu Euroopa Liit äh,, parlament pöörab sellele piirkonnale tähelepanu ja see peaks olema just parlamendipoolne sõnum. nimelt mitte see, et see piirkond ei ole tähtis mitte ainult strateegiliselt, vaid et me peame tõustama koostööd laheriikide koostöönõukoguga üksikute projektide raames ning tagama poliitilise toetuse Äh, ma tahaksin mainida ka minu poolt juhitava delegatsiooni visiiti Katari ja Kuveiti, mis toimusid veebruaris ja märtsis ja ma tahaksin kasutada võimalust, kuna äh, suursaadik on siin, äh, ka laheriikide esinduse suursaadik on kohal, tahan öelda, et me igati toetame ja oleme tänulik selle huvitava programmi eest, meil olid väga huvitavad arvamuste vahetused. mul on harva tulnud ette niivõrd häid kogemusi, seega suur tänu selle eest Te mainisite, et Euroopa Liidu riigid ei ole alati piisavalt hästi esindatud. doktor Koht viitas ka sellele, et Euroopa Liidu riigid on esindatud ainult Saudi Araabia Riadis oma esindusega ja mul oleks hea meel, kui äh, teie komisjon oma koostatavas raportis pöörduks komisjoni poole üleskutsega äh, Euroopa Liidu välisteenistuse raames äh, suurendada Euroopa Liidu kohalolekut ka teistes laheriikides see aitaks meid lähendada sealse piirkonna elanikele äh, ja meie arvates Euroopa Liit peaks olema seal paremini nähtav ja tuntav, ei piisa ainult ühest esindusest Riadis, me peame olema esindatud ka teistes riikides. teiseks, me peaksime äh, paremini reklaamima seda, mida meie eurooplastena saaksime pakkuda ja tööstuskomisjon koostas ka vastava raporti äh, ja läbirääkimiste käigus me saime teada, et Katari ülikoolis toimuvad uurimisprogrammid, ka Erasmus Mundus programm on avatud selle piirkonna üliõpilastele ning võimaldab laheriikide üliõpilaste teadlaste vahetust. Nad tunnevad neid programme ja see on nüüd suureks väljakutseks meile, me peame oma poolt tagama sellise koostööprogrammide olemasolu, me peame neid Äh, reklaamima, promoma, äh, andma mõistma selle piirkonna noortele, et nad on igati teretulnud ka meie piirkonnas äh, ja lõpetuseks strateegiline partnerlus, jah, tõepoolest aastaid on peetud läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle siiski siiani ei ole lõpplahenduseni jõutud, me peame keskenduma ka üksikutele projektidele ning analüüsimas äh, äh, meie ühiseid strateegilisi eesmärke, kas need on energeetika valdkonnas, majanduskoostöö valdkonnas, teadus-arendustegevuse valdkonnas. me peaksime töötama meie ühiste huvide suunas ning tegema väikseid samme edu suunas silmist laskmata lõppeesmärku, mis on siis vabakandluslepingu sõlmimine, allkirjutamine. seega liigume selle eesmärgi suunas väikeste sammudega. tänan, proua Niibler. nagu te teate, kell neli kohtume Ukraina välisministriga, seega meil aega eriti palju ei ole küsimuste jaoks ja äh, seetõttu ma teen ettepaneku piirduda ühe minutiga, kui võimalik ja kommentaaride puhul. Mm, pöördume kolleegide poole. härra Atkins, tänan, esimees. Äh, on ütlematagi selge, et koostöö Laheriikide koostöönõukoguga on see, mida me heaks peame ja nagu ameeriklased ütlevad, see on äh, Isamaa ja niisugused äh, seaprae küsimused, kui me äh, arvestame kõiki konflikte Lähis-Idas ja ei piirdu ainult Palestiina ja Iisraeliga. mu küsimus on lihtne. mida teeb Laheriikide Koostöönõukogu, et äh, toime tulla seal piirkonnas toimuvate rahvusvaheliste pingetega? kas te olete suutelised ühinema äh, riikide vahel nende probleemide lahendamiseks ja mida te olete teinud surve avaldamiseks USA-le, et ta äh, läheneks ühtemoodi nii valdkondliku probleemidele kui ka kaubandusele. ja meie komisjonis no, ja ka Euroopa Liidus tervikuna on mure selles, et kogu selles protsessis Euroopa Liit ei ole arvestatav äh, partner. mida teie arvates me peaksime tegema, et see muutuks? suur tänu, härra Atkins. neli küsimust ühe minutiga, see on lausa rekord. ja järgmisena üks küsimus üheks, üheks minut. tänan, esimees härra Fox ma tahtsin pöörduda meie külaliste poole, kes ütlesid, et on oluline süvendada suhteid laheriikide koostöönõukoguga ja mitte keskenduda ainult kaubandusele ja ma tahaksin kuulda, milline on nende reaktsioon ja seisukoht äh, religioonide ja kultuuride vahelise dialoogi küsimuses, eriti Saudi Araabia kuninga algatuse suhtes, kes on võtnud juhtrolli ja kas nad arvavad, et see algatus võib kaasa tuua suhete äh, süvendamise äh, ka nendes valdkondades, mis ei ole otseselt kaubandusega seotud. suur tänu, härra Fox kuni kella neljani, jagage see ülejäänud aeg võrdselt omavahel ära, ütleb esimees külalistele. ja võib-olla keskenduda nendele teemadele, mis on kõige viljakamad. doktor Koch, suur tänu nende küsimuste ja kommentaaride eest, ma alustan esimesest, sest see seondub väga palju teiste tõstatatud küsimustega, kuidas laheriikides Euroopat nähakse, milline kuvand seal on, tegelikult ei ole Euroopa Liit seal eriti nähtav ja see seondub ka asjaoluga, mida mainiti, et Euroopa Liidul on ainult, ainult üks e-, alaline esindus Riades. sealne suursaadik on väga ambitsioonikas, teeb väga head tööd, kui ta on üks ja ainus, äh, kes peab katma kuute riiki ja nagu oma avasõnades ütlesid, sellised äh, Äh, vahetud poliitilised suhted on lään, laheriikides absoluutselt hädavajalikud. kui te soovite, et teisse tõsiselt suhtutaks, te peate isiklikult kohal olema, suhtlema äh, riigijuhtidega ja ühel inimesel ühest büroost, mis hõlmab kuute riiki, on seda väga raske saavutada. ja seetõttu selles mõttes Euroopa Liit ei ole eriti tuntud ja nähtav ja seda tuleks muuta. ja enamik äh, suhted Euroopa Liiduga ähm, nähakse läbi selle vabakaubanduslepingu prisma. ja arvatakse, et äh, läbirääkimised on kestnud juba kakskümmend aastat, Euroopa Liit ei ole suutnud tõsist läbimurret saavutada ja kuidas me võime suhtuda tõsiselt nende teistesse küsimustesse. Äh, Vakarovski oma sõnumit äh, levitada ja seetõttu ma kutsun üles suurema rahvadiplomaatia kasutamisele rohkemate büroode avamisele selles piirkonnas ja suuremate kont-, kontaktide sisseseadmisele poliitiliste juhtidega ja äh, see vastab ka teie küsimusele äh, iga-aastase tippkohtumise küsimuses või iga kahe aasta tagant. see näitab samuti, kui suurt tähtsust omistab Euroopa Liit nendele suhetele ja kui te suudate need suhteid tipptasemel sisse luua, siis avanevad uksed ka teistes valdkondades. selles peitub edu võti mis puudutab nii-öelda läheriikide diplomaatia kohta, sest eh, tegelikult eh, see on uus piirkond. Iraak aastal kaks tuhat kolm avas silmad ka teistel lähe-, Pärsia lahe riikidel, kes mõistsid, et nad ikka sõltuvad USA-st eh, kaitseks, sest USA on sõjaline võim. kuid USA ei tegutse alati mm, laheriikide koostöönõukogu huvides Äh, kuid me peame nad kaasama selleks, et vältida uute konfliktide tekkimist. seega alates kahe tuhande kolmandast aastast ehk Iraagi vahejuhtumist äh, on äh, Läheriikide Koostöönõukogu mõistnud, et on vaja rohkem olla kaasatud sellesse protsessi, seega kuningas Abdullah algatus on oluline ja igasugune vahendustegevus erinevates selle piirkonna riikides on oluline. isegi ukste avamine Iraanile ja selles osas on laheriikide koostöönõukogu üsna tõhusaks abivahendiks. meil on ühisseisukoht, et Iraanil ei tohiks olla sõjalist tuumaprogrammi, kuid tuleb jätkata läbirääkimisi iraanlastega, pidada poliitilist dialoogi ja võib kasutada liikmesriike nende kõneluste läbiviimiseks äh, äh, Äh, Omanil on palju rohkem suhteid Iraaniga kui Saudi Araabial ja mitte keegi ei taha, et Iraanist muutuks alaline vaenlane selles piirkonnas, sest geograafiat ju muuta ei saa. ja äh, laheriigid peavad mõistma seda. üldiselt, äh, kui me räägime Pärsia lahe riikide piirkonnast, neil on ühised seisukohad, arusaamad sellest, mis on ohuks sellele piirkonnale ja mida tuleks ette võtta nende ohtude äraütlemisel võib-olla nad alati ei lepi kokku, suuda kokku leppida selles, kuidas edasi liikuda, võib-olla Katari seisukoht võib olla veidi erinev Saudi Araabia seisukohalt, kuid põhimõtteliselt on selles piirkonnas äh, äh, olnud lähenemine ühisseisukohtadeni. Need olid kaks olulist punkti, millele ma tahtsin vastata. Grazie, mm, doktor Kak, eh, la parola al doktor Bert-. suur tänu, härra Koch ja nüüd äh, härra Bertotsi. suur tänu, härra esimees, mis puudutab äh, Euroopa kuvandit äh, laheriikide silmas, äh, siis jah, tegemist on olnud sellise looriga, mis on meie arutelude osas kaubanduslepingu üle, mis on varjutanud kõiki muid äh, arenguid, sellepärast et pole olnud ühtegi programmigi, ühtegi, ühte e-gi eelarverida, mis oleks teinud reklaami Euroopa Liidule lahepiirkonnas. praegusel hetkel on äh, Äh, need kaks piirkonda, Euroopa Liit ja Pärsia lahe piirkond, üksteise jaoks siiski veel võõrad. Euroopa võib-olla kultuurilistel põhjustel ei soovi ennast reklaamida supervõimuna, äh, kellel oleks oma nii äh, tugevad kui pehmed võimuvahendid ja Euroopal on oma hirmud oma positsiooni osas ja lahepiirkonnas, arengumaades, kui kellelgi pole võimu, keegi ei oska oma võimu näidata, siis seda ka ei väärtustata, nii palju kui ma aru saan, siis selles piirkonnas Euroopa peaks näitama oma jõude seoses rahu äh, edendamisega, diplomaatiaga, arenguga ja Pärsia lahe puhul on neil oma ajalugu äh, nii, et nende hulgas on ka riike, kes on äh, kõige suuremad doonorid per capita kogu maailmas. ja lahepiirkond tahab tunda ka Euroopa Liitu kui äh, võimukat äh, koostööpartnerit tegijat ja sellega seoses mängib rolli ka tegelikult äh, suhtlemise kommunikatsiooniviis. ma olen nõus ka selle mõttega, et meil peaks olema iga-aastane Euroopa Liidu Pärsia lahe tippkohtumine, see on ju võimalik, väiksemad, väiksemas vormis oleks see võib-olla isegi tõhusam kui suured mitmepoolsed läbirääkimised, aga ärgem unustagem ühte asjaolu, nimelt Pärsia lahe inimeste mentaalsus, kultuuriline taust äh, seab kõige rohkem rõhku isiklikele suhetele, nii et Euroopa liidrid, valitsusjuhid, riigipead peavad investeerima oma aega selleks, et kanda hoolt äh, laheriikide eliidi äh, esindajatega suhete loomisel eest. ja ja me ei saa jääda ainult poliitiliseks, diplomaatiliseks, tehno-, tehnokraatiliseks oma suhetes, kuid meie minist-, meie koostööorganisatsioon peab arvesse võtma seda, et Pärsia lahes äh, koostöönõukogus on äh, palju hierarhilisemad suhted, püramiidilaadsed äh, suhted ja meil peavad olema konkreetsed ettepanekud ka selle kohta, kuidas tagada hoolt oma soovide praktikasse rakendamise eest ja siis, mis puudutab dialoogi see on väga oluline Ta, tavaliselt dialoogide puhul me pöörame tähelepanu sellele, kuidas islamiriigid kõnelevad teistest religioonidest, mina aga tahaksin omalt poolt näha, et Euroopa äh, võib-olla tõenäoliselt oma äh, institutsioonide ülesehituse ajaloo osas. ma tahaksin näha, et Euroopa, kes rõhutab oma kristlikke juuri igas kont-, kontekstis, tooks välja seda, et meil on Abrahami äh, äh, juured, meil on tegelikult krist, kristluse, judaismi ja moslemi juured Euroopas. Euroopa peab tunnustama, et islam on olnud Euroopas esindatud juba varastest ajajärkudest saadik ja ka moslemil on meie kul-, moslemi usul on meie ja islamil on meie kultuurile väga tähtis roll meil on umbes kolmkümmend kaheksa miljonit äh, moslemit äh, tõenäoliselt äh, Euroopas kahe tuhande kahekümnendal, kahe tuhande kahekümne viiendal aastal ja see põhimõtteliselt on sama suur rahvastikurühm kui kogu Pärsia lahe piirkonna rahvastiku arv ja seetõttu Euroopa on ju ka tegelikult islamimander ja seetõttu meie dialoog peaks, võib liikuda hoopis uues suunas, äh, me võime rääkida asjadest sisuliselt, mitte ainult äh, lähtudes äh, muljetest, ma arvan, et me peame olema tulevikus oma arutelus, aruteludes märkimisväärselt teadlikumad oma kultuurilistest, kultuurilisest taustast, ajaloolisest taustast ja, ja kokkulangevustest, siis me saame rääkida märkimisväärselt konkreetsemalt sisulistest asjadest, meil ei ole mitte ainult äh, Äh, ajaloolised sidemed, aga me ka oleme ka geograafiliselt seotud, võtame Venemaa, Türgi, Mahreb äh, ja nii edasi ja nii edasi. Äh, kõigis nendes piirkondades on oma moslemid, oma islamirühmad. ja ja me üritame koostööd luua, lüüa kogu selle piirkonnaga, Türgil on oma partnerluslepe juba, me Vahemere piirkonnaga teeme koostööd, me loome sellist koostööplokki, mis on oluline meie jaoks geopoliitilisest seisukohast Venemaa, Türgi, Euroopa, Maghreb, äh, Pärsia lahe piirkond ja me ei saa siinjuures unustada ära ka vajadust mitte ainult poliitilise raamistiku järele, vaid ka vajadust märkimisväärselt suurema poliitilise mõistmise järele. suur tänu meie ekspertidele täna, suur tänu ka meie raportööridele ja tänane arutelu oli äärmiselt huvitav, rääkisime väga tähtsatest küsimustest ja äärmiselt olulistest küsimustest ja meil on piisavalt inspiratsiooni, et äh, oma koostööd tõesti laiendada, mitte et kuluks ainult, äh, mitte et kuluks jälle kakskümmend aastat äh, vabakaubanduslepuni, lepingu vastuvõtmisele. kaheksateistkümnendal novembril on kolleegid, kes on kaheksateistkümnenda novembri oleme kutsunud kohale Saudi Araabia Euro esindaja Euroopa Liidu juures ja räägime nendest küsimustest uuesti. ja loomulikult äh, proua äh, Boodis ja härra David esitavad ka oma raportid ja kolme minuti pärast kohtume siia, siin uuesti kohtume, et kohtuda Ukraina välisministriga. suur tänu! Bene, cari colleghi, possiamo iniziare l'incontro di oggi. Kallid kolleegid, võiksime alustada meie tänase kohtumisega. see on päevakorrapunkt, mis näeb ette arvamuste vahetuse Ukraina välisministri Konstantin eh, Grüšenkoga eh, välisminister, mul on hea meel teid, teie komisjoni liikmete nimel tervitada meie komisjonis. nagu te teate, meie parlament on väga huvitatud tihedamate suhete loomisest Euroopa Liidu ja teie kodumaa vahel. me järgime suure tähelepanuga poliitilisi arenguid teie riigis ja neid reforme, mis Ukrainas aset leiavad. mis näitab ka seda, et paar nädalat tagasi Pavlo Klinkin külastas meid ja ka Boris Taratšuk, Euroopa Integratsioonikomisjoni esimees, saatis teda sellel külaskäigul. Teie tänane kohalolek annab meile suure võimaluse kuulda kohe algallikast, informeeritud algallikast Äh, milliseid algatusi teie riigi valitsus kavatseb äh, käivitada enne Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumist ning äh, annab meile ka ülevaate nendest eesmärkidest, mille poole teie valitsus eelseisval tippkohtumisel suurt tähelepanu pöörab selle nädala lõpus toimuvad Ukrainas kohalikud valimised ja me pöörame suurt tähelepanu nendele sündmustele. kui me mõtleme Ukraina integratsioonile, me mõistame, et need on olulised sammud ja me tahaksime teilt kuulda nüüd, milline on poliitiline kliima nende kohalike valimiste eelõhtul tahaksime kuulda ka, millised on Ukraina valitsuse prioriteedid välispoliitikas. kahjuks on meil ainult üks tund kohtumiseks teiega ja ma usun, et on väga palju kolleege, kes on äärmiselt huvitatud küsimuste esitamisest ja teie poolt öelda kommenteerimiseks, nii et kui te ei pane pahaks, kas te oleksite nii kena, keskenduksite oma sõnavõtus nendele põhilistele küsimustele ja piirduksite kümne minutiga. ja kolleegid, kui teie sõna võtate, siis maksimaalselt kaks minutit. suur tänu, minister, sõna on teil. So, thank you, Mr President uh,, honorable members of European Parliament. suur tänu, austatud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. püüan rääkida võimalikult lühidalt kuid äh, on siiski mõningad asjaolud, äh, mida ma tahtsin äh, välja tuua, et meie tänast arutelu paremini struktureerida. Ukraina jaoks integreerumine Euroopa Liitu on üks prioriteet, mille me oleme võtnud sisse oma õigusraamistiku pärast seda, kui härra Janukovitš oma ametisse astus meie sise- ja välispoliitika alustalade seaduses on Euroopa integratsioon välja toodud ühe suure eesmärgina, mille poole äh, Ukraina rahvusriigina äh, püüdleb. seetõttu on meil vaja sisereforme, aga samuti ka aktiivset koostööd kõigi Euroopa Liidu institutsioonidega. valitsus kinnitab kindlalt, et nad on valmis äh, mitmesuguseid, tutvustama Euroopale mitmesuguseid äh, praktilisi äh, saavutusi. kõigepealt poliitiline stabiliseerimine, uus poliitiline juhtimine Ukrainas lõpetas ebastabiilsuse perioodi ja institutsioonide vahelise võitluse perioodi. me tegime seda võimu konsolideerimise abil. ma tahaksin siin rõhutada, et tegemist on võimu konsolideerimise, mitte monopoliseerimisega oluline on tagada tõhus juhtimine ja reformid sellistel rasketel aegadel, nagu meie tänane päev. ma usun, et siinkohal tuleb konsolideerimist ja monopoliseerimist tõesti väga selgelt eristada. meie tänane valitsus on meie põhiseadusest lähtuvalt loonud alused parlamentaarseks küpsuseks oleme aidanud kaasa ka tegevvõimu äh, kindlustamisele ja parlament ei ole jäetud kõrvale nagu äh, varasemate äh, riigikordade puhul. avalik Äh, haldus äh, toimib tõhusalt nüüd äh, viie päeva pärast toimuvad kohalikud valimised. ma olen veendunud, et need valimised näitavad, et elame elujõulises demokraatlikus ühiskonnas. meie kodanikud langetavad oma otsused nii nagu kõikides teistes demokraatlikes riikides. Ukraina juhid on kinnitanud mitmel puhul oma valmidust kohalikel valimistel tagada vastavus rahvusvaheliste ja kohalike standarditega ja äh, meie Euroopa partnerid teostavad järelevalvet ka kohalikel valimistel. ja äh, me püüame spekulatsioone vältida, seetõttu oleme me otsustanud kaasata ka rahvusvahelisi äh, vaatlusmissioone, nagu te juba tõenäoliselt teate. kohalikel valimistel puudub tegelikult selline rahvusvaheline kohustus siis põhise-, teiseks põhiseaduse reform. esimesel oktoobril Euroop-, Ukraina põhiseaduse kohus äh, kuulutas kahe tuhande neljanda aasta reformi tühiseks ja tõi riigi tagasi tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta põhiseaduse juurde. ja seetõttu on tegemist president sotsiaalse äh, parlamentaarse äh, vabariigiga. ja Ukrainas valitseb üksmeel, et kahe tuhande neljanda aasta põhiseaduse äh, põhiseadus oli, äh, eiras meie äh, õigussüsteemi ja polnud äh, õiguslikult kehtiv. seda on kinnitanud Põhiseaduse Komisjon ja mitmed poliitikud. sealhulgas ka praegune opositsiooniliider nüüd me oleme taas asunud põhiseaduse reformi äh, teele, meil on tehtud mitmeid samme selleks, et tagada, et meie õigussüsteemis poleks tühimikke. aga sellega veel kõik ei lõpe. me jätame, jätkame oma tööd äh, ja oma võimusüsteemi parandamist. see tähendab seda, et äh, võetakse vastu veel täiendavad muutused mis äh, kõik toimub väga avatud ja kaasavas süsteemis. õigussüsteemi äh, reform, põhiseaduse äh, reform, võitlus korruptsiooni vastu on meie kõige olulisemad prioriteedid, mõningad otsused võib-olla on mõnede silmis vastuolulised, aga siiski on nendes valdkondades näha mitmeid edusamme meie kohtusüsteemi ja hiljutine reform, mis jätkub koostöös Veneetsia komisjoniga püüab tagada meie kohtusüsteemi sõltumatust, äh, samuti äh, püüame tagada ka äh, kõrget korruptsioonivastase võitluse taset ja juurdepääsu õigusele kõikide Ukraina kodanike poolt. me püüame ka parandada õiguspaketti korruptsioonivastaseks võitluseks kõikidel tasanditel. siis neljandaks oleme lõpetanud Ukraina majanduse langusprotsessi, meie SKT kasv esimesel poolaastal on kuue protsendi lähedal, tööstuse tootlikkus on kasvanud kaheteist protsendi võrra. Varra. Ukraina liidrid äh, on püüdnud äh, viia ellu mitmeid struktuurilisi reforme, ma võin siin maida, äh, mainida näiteks avalike hangete reformi, gaasituru reformi, mitmed rahvusvahelised konventsioonid, mis on vastu võetud ka migratsiooniküsimustes, samuti IMF-iga koostöö, mis on aidanud meie jätku, reformide jätkusuutlikkust parandada. kõik need reformid on olulised selleks, et parandada Euroopa Liidu ja, ja süvendada Euroopa Liidu suhted Euroopa Liiduga. Äh, kõiki neid reforme on äh, valmistatud ette koostöös Euroopa Liiduga, me oleme valmis jätkama tööd samas suunas ning äh, tegema koostööd Euroopa Komisjoniga Euroopa Parlamendi toel. mul on hea meel teile teatada, et Ukrainal on edusamme maatriksi osas reformimaatriksi osas, sellest reformimaatriks on saanud meie sisemuutmisprotsessis oluline alusdokument, meie lähenemine on konstruktiivne, oleme vih-, kümme viieteistkümnest lühiajalisest ja keskpikast meetmest juba ellu võtnud, ellu viinud ja kavatseme tööd jätkata. töötame ka oma majanduse tõhususe parandamise kallal. meie valitsus on võtnud meetmeid selleks, et äh, et käibemaksu äh, süsteemi parandada, maksusüsteemi äh, parandada, maksusurvet vähendada, oleme valmis arvesse võtma ka Euroopa Liidu partnerite soovitusi ja arvamusi nendes tähtsates küsimustes. aga loomulikult palju jääb veel teha. meediavabadus on üks väga ajakohaseid küsimusi. üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal oktoobril, et see meediavabaduse äh, esindaja Mijatovic külastas Euroopa Liitu, et äh, tutvustada ta külastas äh, Ukrainat minu kutsel, et tege-, et rääkida meile meediavabadusest, ta kinnitas, kui oluline on see, et äh, Ukraina on valmis äh, tegema koostööd meediaküsimustes äh, ja loomulikult olid tal ka omad kriitilised märkused, mida me võtsime tõsus, tõsiselt. Ukraina ametivõimud on valmis ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assam-, Assamblee soovitusi arvesse võtma, kui me võtame resolutsiooni seitseteist viiskümmend viis selle aasta me oleme pühendunud äh, Euroopa Liidu väärtustele, äh, õigusriik, demokraatia, inimõigused, äh, need on Euroopa Liidu ja Ukraina suhete arendamise põhialuseks ja nagu öeldud, selline suhtlejate arendamine on meie jaoks kõige olulisem strateegiline eesmärk. praegune Euroopa Liidu Ukraina koostööpartner, päevakord Ukraina on veendunud, et Euroopa integratsioon sõltub sisereformide elluviimisest Ukrainast ja seetõttu meie poliitiliste jõudude jaoks ja võimuesindajate jaoks on oluline assotsieerumislepingu läbirääkimised lõpule viia, sealhulgas ka vabakaubanduse ala osas, mis kuulub selle assotsiatsioonilepingu juurde. me peame tegema seda äh, lähtuvalt ette nähtud ajakavast. ja me oleme, kavatseme seda teha võimalikult kiiresti, võttes arvesse äh, meie majandusliku ja äh, majandusliku integratsiooni tausta, poliitilises äh, osas oleme me peaaegu jõudnud lõppfaasi, me peame Euroopa Liiduga kokku leppima ainult vabakaubanduse ala ja lepingu äh, osas majandusküsimustes. praegusel hetkel on tegemist rohkem koostööküsimustega, mitte niivõrd integratsiooni küsimustega, mõlemad pooled on valmis äh, võtma vastu ambitsioonikaid äh, eesmärki poliitilises ja majandusvallas, äh, kuid süviti minev kõike ha haarav kuid läbirääkimised on süviti minevad ja kõike haaravad. Ukraina ambitsioonid on suured me tahaksime äh, vabakaubanduslepingut allkirjastada võimalikult kiiresti, me usume, et see on äh, mõlema osapoole huvides äh, ja mõlema poole huvides on ka see, et Ukraina oleks Euroopa Liidule majanduslikult lähe, lähedam. siis teine küsimus, viisa liberaliseerimise küsimus, mis on äärmiselt oluline Ukraina kodanike jaoks ja ka Ukraina juhtide jaoks. ma olen nõus ka Euroopa Parlamendi esindajatega, et paradoksaalselt rohkem kui kakskümmend aastat pärast Berliini müüri, müüri langemist on meil veel mittemateriaalsed müürid ja Ukraina kodanikud, kes saaksid reisida vabalt Euroopasse tagasi, oleks suurepäraseks äh, näiteks äh, sellest, kuidas on arenenud äh, meie sidemed Euroopa Liiduga ja see oleks väga teretulnud kõikide Euroopa Ukraina kodanike jaoks. ja Euroopa Liidu ministrite kohtumisel, justiits- ja siseministrite kohtumisel rõhutasime me sedasama, me tahaksime tänada ka eilse otsuse eest, mis selles küsimuses aitas meid edasi viia austatud Euroopa Parlamendi liikmed, võttes arvesse, et ma ei saa rääkida täna lõputult, ma olen valmis nüüd lõpetama ning olen valmis ka vastama kõikidele teie küsimustele ja osalema edasises arutelus, aitäh! Grazie signor Ministro, la parola al collega... Eh, Suur tänu, minister! Euroopa Liidu Ukraina delegatsiooni esimees härra Kool, kaks minutit. tänan. esimees minister, te olete teadlik, et möödunud nädalal toimus Euroopa Parlamendis väga tuline arutelu resolutsiooni üle, eh, mis käsitles Ukraina teemat. mul on hea meel, et te olete täna siin ja me oleme väga rahul sellega, et teie diplomaatia viimastel nädalatel olnud aktiivne ja ma usun, et valimised ja muutused poliitilisel areenil on võtmetähtsusega selle suhtes, kuidas Euroopa teid näeb. meil on palju aega arutada neid küsimusi, ma ei hakka praegu sellele aega raiskama, kuna ma osalen valimisvaatlusmissioonil ja meil on ka ähm, partnerluse koostöölepingu alane kohtumine Ukrainas järgmisel nädalal. kuid on kaks asja, mida ma tahaksin siin kohapeal küsida. kõigepealt, kuidas te koordineerite valitsuse ja presidendi vahel koostööd Euroopa Liiduga, kas selleks on loodud mingi erikomisjon, eriorgan? milline on teie arvates optimaalne institutsionaalse koostöö edendamise meetod? poliitiline koordineerimine. Äh, mida te arvate, kuidas me saaksime kaasata kõik poliitilised jõud, ka opositsioonijõud selle koostöö ülesehitamisse? meil on kogemuse ajast, äh, kui teised Kesk-Euroopa äh, riigid liitusid Euroopa Liiduga ja alati oli mingi poliitiline organ, institutsioon, mis seda äh, protsessi juhtis, kooskõlastas, kaasates kõiki poliitilisi jõudusid. Need olid kaks küsimust, mida ma tahtsin küsida praegu. teisi küsimusi me võime arutada päris valimisi, kui me kohtume Kiievis. täna on eriline hetk ja möödunud nädalane diskussioon tõestab seda ja ma olen kindel, et te olete teadlik arutelust, mis toimus Strasbourgis. suur tänu, kolleeg Koval. järgmisena härra Brock, kaks minutit. tänan, esimees tänan, välisminister, et te täna siia tulite. mul on kolm lühiküsimust. kas te näete mingit võimalust, et idapartnerlus saaks toimida mitmepoolsuse põhimõttel ja mitte nii, et iga riik püüab ise midagi ära teha. me soovime piirkonnas arendada mitmepoolset koostööd, kas see on võimalik? teiseks kas Euronesti blokaad lõpetatakse, kas on mingit võimalust selleks, kas on lootusi muutusteks? kolmandaks, on tehtud palju kriitikat viimasel ajal ja ka Rahvapartei soovib, et Euro-, Ukraina Euroopa väljavaated muutuksid tugevamaks. me peaksime arutama koostöölepinguid süvendatud ja laiendatud vabakaubandusala võimalusi. Mm, et laiendada turgu, nagu näiteks Norra mudel on, kas see on võimalik? meie Euroopa Liidus ei kujuta endast ainult pelgalt majandusühendust. meie tegevus on sügavam ja me igati tervitame poliitilise stabiilsuse saavutamist Ukrainas. kuid stabiilsus äh, on see, mida ei saa alati säilitada, seda ei saa nõnda osta erinevate määruste ja eeskirjadega. me loodame, et eelseisvad valimised toimuvad õiglaselt ja ausalt, kuid me oleme teadlikud sellest, et mõningatel inimestel ei lubata kandideerida valimistel. ja selle küsimusega tuleb tegeleda Äh, sageli kasutatakse äh, ebaausad võtteid selleks, et äh, saavutada soovitud tulemust. niimoodi ei saa edasi minna, kui me räägime põhiseadusest, mis võeti vastu üheksakümne kuuendal aastal. eesmärk ei ole mitte taastada see üheksakümne kuuenda aasta põhiseadus, vaid see meetod, kuidas üritatakse õigussüsteemi ja kohtute sõltumatust tagada. tänu, härra Brock. härra Siivitš, kaks minutit Dziękuję bardzo. E, będę... Suur tänu. ja juhuse läbi jätkan nüüd sealt, kus kolleeg Brock lõpetas. härra minister, sooviksin teilt kuulda, kuidas põhiseaduslikust ummikseisust välja tulla mulle tundub, et põhiseadusega seotud probleemidel pole lõpu, aga samas oleme me õppinud, et põhiseadusest tulenevadki mitmed dispuutid. küsimus on selles, kelle jaoks on põhiseadus loodud, me ei saa ju põhiseadust muuta vastavalt sellele, kes võimule tuleb. põhiseadus peaks ikkagi olema midagi universaalset kuidas läbimurre saavutada ja kas mitte initsiatiiv ei ole presidendi käes? Teie ütlesite, et äh, Ukrainas on tagatud demokraatlik rahvaesindus, aga kui põhiseadus äh, ei kaasa opositsiooni, siis te ju oma dilemmasid ei suuda lahendada tahaksin ka öelda, et põhiseaduskohtu, kohtuga juhtunu, olenemata kõigest sellest, mis me oleme kuulnud õigusliku aluse kohta, on siiski naeruväärne. kuus aastat toimis ju riik põhiseaduse alusel ja nüüd öeldakse, et see põhiseadus ei kehtinud kuidas saaks tagada võimu stabiilsuse Ukrainas? suur tänu, härra Šivetš. Brunets. härra minister, tere tulemast täna pärastlõunal meie keskele. mina küsiksin teie käest välispoliitika kohta. sageli kujutatakse Ukrainat kui riiki, kes seisab valiku ees, kas Euroopa Liit või Venemaa. Öeldakse, Ukraina kas peab lähenema Venemaale ja distantseerima end Euroopa Liidust või vastupidi. kuidas teie tunnete, milline on teie arvates olukord? suur tänu, proua Neits ja nüüd härra Kaaler, kaks minutit. suur tänu, härra minister teie riik peab üle saama mitmetest väljakutsetest, et parandada inimeste heaolu. meie, Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu toetame eh, Ukrainat, samuti toetab teid Valuutafond. aga te olete kuulnud ka meie muredest seoses julgeolekuametnike tegevusega milliseid meetmeid on võetud, et tagada õiglased valimised selleks, et kõik, ka need erakonnad, kes valitsuses praegu ei ole, saaksid valimistel täiel määral osaleda? mikspärast on milliseid Äh, kuidas te kommenteeriksite julgeolekuametnike tegevust seoses Põhiseaduskohtuga? Teie naabrid on Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia samuti on näidanud, kuidas liikuda Euroopa Liidu suunas, kuidas üles näidata ühiskonna solidaarsust näidata, kuidas demokraatlik ühiskond funktsioneerib äh, ja kuidas üle saada autoritarismist. loodame, et meie koostöö Ukrainaga viib samuti demokraatia tõhustamiseni. Ukraina nimetus ukraina keeles peaks olema ka siin äh, sellel koosolekul, aga me näeme ikka veel venekeelset varianti. proua Harms, kaks minutit. suur tänu. mina tahaksin öelda, et Strasbourgis otsustati Ukraina resolutsiooni mitte hääletada eelmisel nädalal, aga see otsus ei tähenda, et Äh, me oleme maha matnud äh, kogu kriitika, mis selles resolutsioonis kajastus. sugugi mitte. vaatamata sellele, millised suhted on erinevatel fraktsioonidel, peegeldas resolutsioon siiski meie nägemust olukorrast Ukrainas meie muresid. nii nagu ka härra Kaaler, soovin ka mina teada, mikspärast enne kohalikke valimisi muudeti valimisseadust ja mikspärast oli teie arvates hea mõte e-, valimisseadust struktureerida nii, et mitmed kohalikud organisatsioonid, kaasa arvatud valitsusväelised organis-, valitsusvälised organisatsioonid ei saa enam osaleda. miks valitsuse arvates oli niisugune tegevus põhjendatud? see läheb natukene kaugemale kolleeg Alleri küsimusest, aga ikkagi see puudutab demokraatia arengut. kõigele lisaks, resolutsiooni koostamisel äh, väljendasime me ka oma muret salateenistuse tegevuse üle Ukrainas seetõttu huvitab mind kuulda, saada teie arvamus olukorrast. uus julgeolekuteenistuse juht väidetavalt avaldab järjest rohkem survet meediaorganisatsioonidele, vabaorganisatsioonidele, vabaühendustele, mitte ainult Ukraina ühen-, ühendustele, aga ka Soros fondile, Konrad Adenaueri fondile, kes püüavad Ukraina uutele arengutele kaasa aidata. olukord Ukrainas praegu tundub arenevat nii, et tegutsetakse kindlate ajakirjanike vastu. näitek, näiteks härra Klimentjevi juhtum mida te arvate meie kriitikast, see huvitab meid väga ja äh, teiseks tahaksin teada, mikspärast on toimunud äh, terve rida arreteerimisi, mis puudutavad äh, Timošenko partei endiseid liikmeid. see on signaal, et olukord on väga vastuoluline ning jätkuvalt vastuoluline. ja valitsuse ja opositsiooni vahel arvamuste vahetust ei toimu suur tänu, härra Pöttering, kaks minutit. suur tänu. härra minister. ma arvan, et kaks aastat tagasi, kui ma olin Euroopa Parlamendi president, esinesin teie parlamendi ees ja minu tunded olid positiivsed, aga nüüd ma jagan neid muresid, mis siin väljendati, mida siin väljendati. näiteks nende ajakirjanike juhtumite kohta me teame, et ajakirjaniku, nimetatud ajakirjaniku arvuti konfiskeeriti, aga samas oli tema doktoritöös selles arvutis kuidas seletada seda, et te võitlete küll korruptsiooniga, aga olete sihikule võtnud eelkõige opositsiooni. miks mitte ka valitsuse ridades uurimisi korraldada? tahaksin siinkohal tänada proua Harmsi, kes tõstatas ka Konrad Adenaueri fondi küsimuse. me jälgime olukorda, neid juhtumeid sest me soovime, et Ukraina liiguks Euroopa Liidule lähemale õigusriigi põhimõtetest lähtudes. suur tänu, härra Petering. härra Severin, palun. härra välisminister, kuidagi on juhtunud nii, et me küsime ikka sisepoliitika kohta teie käest, mitte välispoliitika kohta ja minagi soovin rääkida sellest resolutsioonist, mille hääletuse me edasi lükkasime, mitte sellepärast, et tahame silmi kinni pigistada Ukraina probleemide ees, aga sellepärast, et me soovime avatud silmadega oma otsuseid teha, ootame suure huviga, mis toimub eelseisvatel nädalatel ja kuudel, jälgime protsessi ja meid huvitab see väga. aga samas ja tulles nüüd tagasi ka küsimuste juurde, arvan, et diplomaatial on võimalik vastaspooli ühendada ja nüüd küsin, kuidas vastaspooli, siinkohal poliitilisi ärihuve ühendada riigis? või kuidas te suudaksite ärihuvid ja poliitilised huvid eraldi hoida? teiseks, millisena näete te tulevasi reforme Ukrainas, pidades silmas detsentraliseerimist ning äh, kuidas te kujutate ette eelarve arengut ning kas teie valitsus on valmis Euroopa Parlamendi kõigi fraktsioonidega koostööd tegema, olenemata meie ideoloogilistest suundumustest ning äh, nii nagu ka küsiti, kas kuidas te tasakaalustate oma välissuhteid ida ja lääne suhtes? rääkides siis koostööst Euroopa Liiduga ja Venemaaga. tänan. suur tänu, härra Severin. ning kolleeg Liise, kaks minutit, palun. suur tänu härra minister, te lihtsustasite minu tööd ja minu küsimused on nüüd lühemad, tahtsin rääkida käibemaksu tagastamisest välisfirmadele, kes ekspordivad Ukrainast tooteid. usun, et nüüd saab see probleem lahendatud ja nüüd küsin seetõttu pigem välispoliitika kohta eelmine valitsus Ukrainas toetas järjekindlalt ka teiste Ida-Euroopa riikide püüdlusi NATO suunas, Euroopa Liidu suunas, mõtlen siin all Gruusiat, aga milline on praeguse presidendi ja valitsuse plaan, pidades silmas ühi-, võimalikku ühinemist NATO-ga ja äh, sama kehtib ka Gruusia kohta. samuti tahaksin ka küsida Valgevene, suhe, suhete kohta Valgevenega. meil on mitmeid kahtlusi nende demokraatlike arengute suhtes. suur tänu. ja nüüd kolleeg Mirski, kaks minutit. Город Искрещен как Унгс suur tänu. austatud härra Grishenko. nii palju, kui mina tean, on Ukrainas Stepan Bandera Ukraina rahvuskangelaseks kuulutatud. aga mina olen kuulnud, et ta osales holokaustis. ta oli antisemiitlik nii tegudes kui sõnades kas ta on nüüd siis teie arvates kangelane või kurjategija ja mida valitsus teeb selles küsimuses? suur tänu. ja nüüd austatud härra Landsbergis. minister Hrishenko. viimasel kümnendil on Ukraina tugev, soovinud tugevdada ukraina keele positsioone avalikus elus, hariduses. Juš-, Jušenko presidendiks olemise ajal tugevnesid need tendentsid eriti, aga ta sai su-, tugeva kriitika osaliseks selle tõttu ja nüüd ma olen kuulnud, et ukraina keelt tõrjutakse pigem kõrvale ja samuti huvitab mind Krimmi ja Ida-Ukraina küsimus. kas on tõsi, et üks järeleandmisi Venemaale oligi selline ukrainastamise lõpetamine Ukraina territooriumil suur tänu ja nüüd austatud härra Schultz, kaks minutit. härra minister, teie rääkisite võimalusest, Ukraina võimalusest ühineda Euroopa Liiduga, aga mind huvitab praegu, Musta mere laevastiku küsimus ja Krimmi küsimus, kas sealt tuleneb mingi oht NATO-le, te olete küll rääkinud NATO-ga ühinemisest, aga tänasel päeval olete te oma suhted teatud määral äh, peatanud NATO-ga. samas olete te sõlminud Venemaaga lepingu tema laevastiku heaks. A lei l'arduo compito di rispondere a undici interventi. ja härra minister, üksteist avaldust, teil on äh, väljakutse kümne minuti jooksul, püüdke neile vastake, vastata, loomulikult anname teile mõned lisaminutid, kui vaja, aga püüdke siiski kümnega piirduda. suur tänu selle võimaluse eest, loomulikult on küsimusi nii palju, et mulle meeldiks äh, jääda kõikide nende juurde peatuma äh, pikemaks ajaks, aga kuna olen harjunud äh, piiratud aja jooksul vastuseid andma, püüan ka siinkohal endast parima anda. alustaksin äh, sellega, mis äh, meil Ukrainas praegu toimub seoses valimustega, vastaksin nendele küsimustele, mis olid selle teemaga seotud ja küsimustele, mis olid seotud põhiseadusega. kõigepealt tahaksin siinkohal rõhutada, et Ukraina president tegi mitmeid avaldusi, mis on selgelt välja toodud, toonud, et meil on, meil tuleb korraldada õiglased valimised, mis vastavad kõige kõrgematele Euroopa standarditele. seetõttu oleme kutsunud kõik erinevad val-, valimisvaatlejad erinevatest äh, Äh, rahvusvahelistest organisatsioonidest ja vabaühendustest, minu president kohtub nendega ja juba kohtus nendega tegelikult äh, juba mõned tunnid tagasi ja see on kindlasti üks võimalusi meie jaoks saata Euroopale signaal, sõnum oma sõpradele Euroopas, oma sõnum, et meie jaoks on meie selle protsessi avatus ja õiglus äärmiselt olulisel kohal. demokraatia üleminekufaasis on väljakutse ja samal ajal ka ülesanne, missioon, missioon, mida meie valitsus ja meie president võtavad tõsiselt. seetõttu pärast äh, kohalike valimiste seaduse vastuvõtmist ja seda võeti vastu, see võeti vastu sellepärast, et eelmine seadus polnud õiglane. Äh, ja loomulikult olid mõningad kriitilised äh, noodid pärast seaduse vastuvõtmist ja me kuuleme kriitikat, me oleme, me tegutseme, me oleme, me teeme koostööd nii opositsiooni kui ka vabaühendustega, kodanikuühendustega ja kodanikuühiskonnaga Ukrainas, me püüame äh, kaasata kõiki, kes äh, on seot-, kes on valmis poliitilisse protsessi oma panuse panema. paar sõna ka põhiseaduse kohta. kui me üheksakümne kuuenda aastas põhiseaduse juurde tagasi pöördusime, siis mitte sellepärast, et valitsus nii otsustas, vaid sellepärast, et kaheksateistküm-, et seitseteist liiget kaheksateistkümnest põhiseaduse komisjoni liikmest hääletasid selle öö, äh, kahe tuhande neljanda aasta põhiseaduse muudatuse tühistamise poolt. Ähm, tegelikult põhi, põhiseadust, põhiseadusest ei peetud kinni ja tegelikult põhiseaduse kohus otsustab ainukesena Äh, selliste muudatuste üle ja mina kui valitsuse liige tegelikult äh, ei saa äh, siin mingisuguseid muutusi ellu viia ja mina ei peaks siin midagi põhjendada, minu jaoks on ainult seda ellu viia, nii peab olema ka igasuguste, kõikides demokraatlikes riikides. ja siinkohal ma tahaksin teile esitada ainult ühe tsitaadi, mis on Veneetsia komisjoni poolt Ukraina põhiseaduse kohta üheksakümne kuuendast aastast pärast seda, kui see vastu võeti. põhiseadus, tsiteerin, paneb paika äh, tugeva tegevvõimu, näeb ette äh, kontrollisüsteemi äh, mis äh, muudab võimatuks autoritaarse režiimi juurde tagasipöördumise. Äh, õigusriigi põhimõte on põhiseaduses äh, korralikult paika pandud, demokraatlik konsulteerimine on valitsusel, parlamendil ja oluline roll põhiseaduse kohtul tagab demokraatliku kultuuri elujõulisuse. meie usume, et see on väga oluline arvamus arvamus, mille esitas kõige pädevam organisatsioon selles äh, teemavaldkonnas. aga nagu ma ütlesin oma ettekandes, me ei ole oma tööga veel lõpuni jõudnud, me leiame, et meil on vaja veel täiendavaid parandusi, kuid me viime neid parandusi ellu kaasava protsessi abil. me kutsume kõiki poliitilisi jõude selles protsessis osalema ja oma arvamusi esitama. meie riigis on üks tõsine probleem, see on äh, suutmatus ühel, ühe poliitilise jõu poolt öö, äh, osaleda produktiivses koostöös, aga põhimõtteliselt ma olen nõus äh, sellega, et mingil ajahetkel Ida-Euroopas poliitilised äh, jõud ühinesid Euroopa integratsiooni teel. meil on soov näha positiivset liikumist Euroopa suunas ainult siis, kui, kui see poliitiline jõud on, poliitiline jõud on äh, rooli juures. aga muidu mitte, äh, äh, vähemalt nii paistab, et, et, et praegusel hetkel on mõningad, mõningate arvamus. me ei suuda konstruktiivset dialoogi tekitada ja seetõttu kolmeteistkümnendal oktoobril äh, ta on valmis, oli valmis meie president Ramatantsiga kohtuma, aga mingisugust vastust ei tulnud. kuidas saab kaasata kedagi, kes äh, ei, ei vasta ja kes äh, ei ole valmis erinevaid Ukraina aspekte arutlema? meie oleme valmis äh, aruteludesse, äh, aruteludega pihta hakkama kohe, kui meie partnerid on valmis, ükskõik millisesse poliitilisse spektrisse nad ka ei kuuluks. me tegelikult ei langeta siin äh, otsuseid erinevate poli-, ei vali erinevate poliitiliste erakondade vahel, me usume, et kõik on meie, kes kõik on meie sõbrad, meie partnerid ja neil on sageli tõsised mureküsimused, millele me peame leidma vastuseid ja lahendusi. meil on vaja rohkem aega seal nendeks läbirääkimisteks, nendeks aruteluteks, me loodame, et te külastate Ukrainat ja te, te leiate aega võib-olla äh, kohtumiseks kõikide Ukraina esindajatega, ükskõik, äh, kas tegemist on siis valitsuse esindajatega või opositsiooni esindajatega ma ei esinda siin äh, mitte ühte poliitilist jõudu, vaid esindan oma valitsust, oma ministeeriumit ja seetõttu ma tahaksin siin käsitleda ka sellest perspektiivist lähtuvalt äh, mõningaid äh, teie austatud koguga seotud küsimusi. Ukraina resolutsioon oli äh, õige otsus, me mõistame, et me oleme vastanud kõikidele tõstatatud küsimustele selles resolutsioonis me leiame, et te peaksite tegelikult rohkem suhtlema ennem, kui te langetate otsuseid, teil peaks olema süviti minevad teadmised, arutelud ja te peate kuulama ka erinevate allikute arvamusi, erinevate häälte arvamusi, te peate olema avatud, meie oleme valmis. me oleme selgelt huvitatud sellistest aruteludest, aruteludest, mis tegelikult minu arvates kajastavad Euroopa traditsioone, Euroopa kombeid, parlamentaarseid kombeid ja see on ka meie jaoks traditsiooniks Äh, rasked küsimused. Äh, jah, nagu siin on öeldud. mingisugune on madalama astme ametnik külastas äh, katoliku ülikooli direktorit Lvovis ja esitas seal küsimusi ja ja sai vastuseid, mis olid äh, personaalsed võib-olla. ta tegi eraldi külaskäigu sinna. Äh, aga igal juhul näitab see soovi Äh, asju tõsiselt võtta ka meie poolt, äh, aga erinevad äh, teenistused, ametid peavad veel võima reforme läbi selleks, et jõuda vanade demokraatlike riikide tasandile. meil ei ole veel demokraatlikud institutsioonid samal tasemel nagu pikaajalise demokraatliku traditsiooniga riikides. me oleme valmis kuulama kõiki teie soovitusi ja ettepanekuid selles valdkonnas. mis puudutab korruptsioonivastast võitlust, siis kas meie esindajate kogu näol, kus siis tegemist valitsuse esindajatega või äh, parlamendi äh, esindajatega, kas me tahame võidelda korruptsiooni, korruptsiooni vastu või tahame siin äh, võtta vastu erandeid, kas me usume, et endised valitsuse esindajad on immuunsed, kas nende puhul ei saa läbi viia uurimisi või, või pole see nii? ma tahaksin öelda, et esimesed uurimised ei olnud suunatud endise valitsuse äh, esindajate suhtes. esimene vahistamine tähendas, äh, oli meie oma ministri äh, puhul pärast paari nädalat ametis olemist võttis ta altkäemaksu ja tema puhul rakendati esimest ja esimest korda vahendamist, ta hääletati koalitsiooni poolt valitsusest välja selline protsess, selline töö jätkub, me puhastame oma ridasid ja teeme seda poliitilistest, poliitilisest kuuluvusest hoolimata. me lihtsalt tahame selget sõnumit saata teistele selle kohta, et korruptsioonil pole meie riigis kohta ja korruptsioonil pole kohta ka kohtusüsteemis. kohtusüsteemis äh, oli korruptsioon just nimelt üheks suureks stabiilsuse ja suutmatuse allikaks ja mis õõnestas meie õiguskindlust ja meie õiguste, rahva õiguste kaitset. seetõttu ei saanud me enam pikemalt oodata ja võtsime vastu kohtusüsteemi reformi seaduse, mis äh, ja õigusaktid, mis äh, toob välja ka kohtunike vastutuse äh, õigustatud äh, õigusraamistikust lähtuvate kohtuotsuste esitamise eest. ja siis Venemaa. ma arvan, et ka Venemaad peaks paari sõnaga puudutama, sellepärast et siin olid mõnedki küsimused, mis seda puudutasid kõigepealt äh, Musta mere laevastik ei ole mitte kellegi jaoks ohuks. lihtsalt äh, suuremad os-, suurem osa laevadest äh, on juba üle neljakümne aastased, tõenäoliselt nad asendatakse, aga tegemist on väga väikese laevastikuga, mis ise kujuta endast mingisugust ohtu NATO-le, tegemist on kohalike vajadustega tegeleva laevastikuga ja me usume, meie suhete normaliseerimine Venemaaga tugevdab stabiilsust meie riigis ja ka äh, poliitilist, poliitiliste arengute etteaimatavust Euroopas. ja see on üks osa ka Euroopa Liidu Venemaa suhetest, nii nagu ka Euroopa Liidu Ukraina suhetest. me kõik oleme oma suhetes äh, me saame oma suhteid arendada niiviisi, et me kõik jääme võitjateks ja me oleme, me oleme, ma olen veendunud, et see on võimalik ja ma olen veendunud, et Ukraina on teinud selles suunas liikumise jaoks oma, omalt poolt parima võimaliku sammu. ja siis keeled, ka sellele küsimusele sooviksin vastata. Ukraina keel on Ukraina ametlik keel see on meie riigikeel. see jät-, see jääb ka tulevikus meie riigikeeleks, erinevad poliitilised erakonnad äh, suhtuvad äh, sellesse äh, tasakaalu küsimusse erinevalt ja milline peaks olema regionaalsete keelte harta poolt tagatud tasakaal, millele on väga paljud riigid alla kirjutanud, ja milline peaks olema nii-öelda riigikeele roll. Need arutelud kestavad endiselt. ja üsna aktiivselt. lõpp, lõpliku otsuse langetab mitte valitsus, vaid parlament, kuid arutelud kestavad. ja me näeme, et me peame leidma tasakaalu, mis kajastab ka Euroopa väärtusi selles konkreetses küsimuses äh, ma ei tea, kas mul on veel äh, kõneaega kuid äh, lubage mul veel öelda paar äh, sõna konkreetsete küsimuste kohta. siis äh, ajakirjaniku kadumise küsimus, me võtame seda tõsiselt. tegemist on meie kaaskodanikuga ja kui tegemist on äh, surmajuhtumiga, enamus inimesed arvavad, et äh, tegemist on surmajuhtumisega, siis äh, igal juhul tuleb läbi viia ka uurimine selle kohta, tuleb anda endast parim selleks, et leida üles süüdlased, selgitada välja, mis juhtus ja ma kinnitan teile, et uuringud, uurimised Äh, uurijatele antakse kõik vajalikud andmed äh, selleks, et äh, see uurimine viiks eduka tulemuseni ja teeks seda tõhusalt. meie jaoks on iga inimelu oluline ja see konkreetne juhtum on pakkunud palju huvi ka avalikkusele. kuidas eristada äri ja poliitikat, see on küsimus, mille puhul me tahaksime teilt õppida me oleme jällegi väga tõsised oma pingutustes selles valdkonnas, me ei taha kogemusi mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikidelt selle kohta, kuidas oma majandust koordineerida, reguleerida, kuidas tagada seda, et meie tavad on kõige tõhusamad. meie asepeaminister külastas hiljuti Gruusiat ja tuli sealt tagasi mitmete kogemustega äh, positiivsete kogemustega Gruusia saavutuste kohta. me õpime igalt poolt, kuidas äh, areneda. Ukraina valitsus on üheksakümmend protsenti kõikidest äh, litsentsidest, lubadest äh, tühistanud, mis olid vereimejateks meie äriettevõtete suhtes, käibemaksureform. me liigume automaatse käibemaksu hüvitamise äh, suunas, äh, lahendades äh, seetõttu jällegi ühe akuutse probleemi meie majanduses. ja nüüd sooviksin vabandada, kui pole seda, vabandada kõigi nende ees, kelle küsimuse ma, küsimused ma võib-olla vahele jätsin. ma ei tahaks teie aega kuritarvitada, ma mõistan, et Teie äh, ees esineb väga tähtis äh, kõneleja õige pea, kes vastutab ka Ukraina küsimuste eest ja võib-olla tema oskab vastata paljudele nendele küsimustele, millel, äh, mille te juba tõstatasite, ta tunneb meie olukorda väga hästi ja öö, äh, loomulikult äh, tema arvamused ei pruugi alati kokku langeda minu omaga, iseenesestmõistetavalt ei pruugi. aga me tu-, me hindame kõrgelt äh, tema huvi, me hindame kõrgelt te-, huvi, teie huvi ja võimalust teiega suhelda avatult arutelu vormis, me usume, et lõppkokkuvõttes peaks meie koostöö viima kõikide meie äh, sotsiaalsete, poliitiliste ja äh, majanduslike sektorite parandamisele. meie eesmärgiks oleks täielik äh, integratsioon ja liitumine Euroopa perega. me jagame äh, teie väärtusi, me jagame Euroopa püüdlusi ja meil on vaja aega, kuid oleme valmis investeerima palju selleks, et oma standardeid tuua nendele tasandile, mida äh, sellele tasemele, mis on vaja äh, Euroopa äh, eduka äh, riigi saavutamiseks. Grazie, signor ministro, è stato un incontro davvero interessante. suur tänu, härra minister. meie kohtumine oli väga huvitav. ma ei tea, kas kõik said oma küsimustele vastuse, aga meie dialoog jätkub. ja selge on see, et meie töö peab jätkuma. kaks minutit pausi nüüd. ja siis saabub volinik Füüle Uh, please, colleague, we need all the time because uh, they are austatud kolleegid, me peame nüüd kiirelt meie kasutuses olevat aega kasutama, sest uh, volinik on juba meie seas. lubage mul nüüd tervitada meie sõpra, meie head koostööpartnerit, volinik Füület, selleks, et rääkida naabruspoliitika hindamisest. protsess sai juba komisjonis alguse käesoleva aasta suvel. tegemist on meeldiva ülesandega, sest me oleme väga rahul teie valmidusega meiega koostööd teha ja meid informeerida, härra volinik. ja see iseloomustab meie suhteid juba meie koostöö algusest peale, kui teie kuulamine toimus, siis te kinnitasite, et te olete valmis koostööd tegema ja me oleme näinud koostöö arenemise käigus, et see tõesti vastab tõele. nüüd, vastavalt päevakorrale kavatseme me läbi vaadata Euroopa naabruspoliitika ja rääkida ka laienemise aspektidest, sest need kuuluvad ka teie pädevuse alla. arvestame siis ka eelseisvat üheksanda novembri kohtumist, aga kõigepealt vaatame nii-öelda esmatähtsad punktid läbi. härra volinik, teie koos Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindajaga olete saatnud liikmesriikidele küsimustiku naabruspoliitika kohta, küsides, mida liikmesriigid peavad naabruspoliitika eesmärkideks. ja tänase arutelu käigus on loodetavasti meil kõigil võimalus seda teemat käsitleda, arvamusi vahetada ja nüüd sooviksime me ka teie käest kuulda, milline on välisministritega kohtumise tulemus, millise suuna te nüüd võtate oma töös ja ilma äh, pikema jututa annangi sõnajärje üle teile uh,. <clears throat> Thank you, Mr Chairman, thank you very much for suur tänu, härra esimees, suur tänu selle võimaluse eest tõenäoliselt läheb mulle pisut rohkem aega kui alguses kavandatud, sellepärast et ma tõesti sooviksin anda teile täieliku ettekujutuse sellest, mida see üle, ülevaatamine tähendab ja milline on asjade seis ja siis nagu ikka siin komisjonis olen ma valmis interaktiivsetes aruteludes osalema, nagu teie komisjoni puhul kombeks. lugupeetud härra esimees, austatud Euroopa riik, Euroopa Parlamendi liikmed, mul on väga hea meel olla siin, osaleda arutelus Euroopa naabruspoliitika üle. Lissaboni lepe on loonud tingimused selleks, et Euroopa Liit saab muutuda maailma tasandil tegijaks. ma olen mitmeid kordi öelnud sellele kojale siin, et volinikuna, kes vastutab laienemise ja naabruspoliitika eest, kavatsen teha tihedat koostööd kõrge esindajaga ja komisjoni asepresidendiga proua Ashtoniga ja ka välistalitusega, püüdes aidata Euroopa Liidul oma ambitsioone saavutada. aga siinkohal tahaksin öelda, et kui Euroopa Liit tahab olla usaldusväärne tegija maailma areenil, siis äh, tuleb alustada seda tööd kõigepealt oma naabrusest. lähikuudel, lähiaastatel me peame näitama, et suudame tegutseda usaldusväärselt äh, ja veenvalt oma naabruspiirkonnas, äh, kasutades kõiki ühistegevuse vahendeid ja võimalusi, mida Lissaboni leping äh, meile pakub. see peab olema üks äh, peamine mõõdupuu, mille järgi me meie välispoliitika sätteid, mille Lissaboni leping on sisse toonud, äh, mõõdetakse. ja seetõttu on Euroopa naabruspoliitika ülevaatamine, strateegiline ülevaatamine väga ajakohane. me oleme praegu jõudnud konsulteerimisprotsessi kesk faasi, me oleme saanud kõikide liik-, peaaegu kõikide liikmesriikide panused ja ka naabruspoliitika partnerriikide panused, me oleme kuulanud ekspertide arvamusi, akadeemikute arvamusi, oleme kohtunud mitmete kõrgema tasandi ametnikega oma partnerriikides ja eile, nagu te ütlesite, härra esimees, toimus mul ka arvamuste vahetus liikmesriikidega Välisasjade Nõukogus. täna olen siin teie ees, kümne päeva pärast kohtun ma vabaühendustega kogu sellest kõnealusest piirkonnast. praegu järelduste tegemine oleks ennatlik, aga siiski võime tuua välja mitmesuguseid teemavaldkondi, mis on esile kerk-, kerkinud ja mille üle tuleb veel põhjalikumalt mõelda. Euroopa Parlament on läbi oma raportite aidanud kaasa juba minevikus Euroopa naabruspoliitika kujundamisele ja suunamisele. ja ma usun, et tänases arutelus annate te meile äh, Äh, elemente, äh, mõtteid, äh, mille abil me saaksime oma kaalutlusi rikastada. kirjas, mille Käti Ashton ja mina saatsime juuli lõpus Euroopa Liidu ja partnerriikide välisministritele, esitasime kolm küsimust. millised peaksid olema meie visioonid Euroopa naabruspoliitika jaoks kümne, järgmiseks kümneks-viieteistkümneks aastaks? millised peaksid olema meie eesmärgid keskpikas perspektiivis, ehk siis äh, teisisõnu äh, selle parlamendi ja komisjoni ametiaja jooksul. ja kolmandaks, mida me saame parandada instrumentide ja ressursside osas. ja ma püüan siis nendele kolmele küsimusele nüüd vastata. kõigepealt alustaksime naabruspoliitika visiooniga ma pean ütlema, et juba algusest oli selge, et kõik me, kõikide kõikidele meie partneritele meeldis, et äh, me oleme algatanud sellise laiaulatusliku konsulteerimise protsessi, kõik neist tahavad kõrgematasalist poliitilist dialoogi Euroopa Liiduga, kõik neist äh, soovivad äh, suuremat majanduslikku lõimimist, mis põhineb õigusraamistike lähendamisel, regulatiivsete meetmete ühtlustamisel, mobiilsuse lihtsustamisel, tihedamal finantskoostööl selgelt soovitakse tugevat Euroopa naabruspoliitikat. ja on selge, see on täi-, see on, see on kindel, hoolimata sellest, et mõningatele riikidele ei meeldi see etikett nii-öelda. iseenesest on kõik see väga positiivne, aga siinkohal oleks vale arvata, et sellest piisab. me teame, et meie oma naabruses pole mitte ainukesed tegijad, on teisi, kes soovivad oma mõjusfääri laiendada ja seda viisil, mis ei sobi hästi kokku Euroopa Liidu väärtustega, vähemalt mitte alati, või Euroopa Liidu akiiga. Valgevene on leppinud kokku tolliliidu osas Venemaaga, Hiina majanduslik ja poliitiline mõju üha kasvab. lootused on kõrged ja Euroopa Liit peab selgelt välja ütlema, mida Euroopa Liit saab pakkuda oma naabritele ja mida Euroopa Liit ootab oma naabritelt vastutasuks ja ma isiklikult leian, et me pole alati olnud piisavalt selgesõnalised. ja kui soovitakse suhteid kõrgemale tasandile viia, uuele tasemele viia vähemalt äh, ja iseäranis meie Vahemere riikide poolt, äh, siis äh, vastuseks on olnud sageli meetmed, meie, mille puhul vorm on varjutanud sisu ja võib öelda, et meie lähenemine eri riikidele pole alati olnud igas mõttes sidus. Euroopa Liit on sageli äh, kartnud väljendada selgelt oma ootusi jagatud väärtuste osas, me peaksime olema jõulisemad äh, ja jõulisemalt rõhutama, et head haldustavad ja poliitiline reform pole meie poliitika paketis äh, fakultatiivsed elemendid, vaid käivad käes, käsikäes sügavamate poliitiliste ja majanduslike suhetega. Euroopa Parlament kasutades oma võrgustikku, oma kahepoolseid, mitmepoolseid kontakti ja oma partnerriikide parlamentidega mängib siinkohal väga olulist rolli ja saab aidata kaasa demokraatlike põhimõtete edendamisele. meie konsulteerimine on näidanud, et Euroopa naabruspoliitika osas valitseb suur üksmeelsus visiooni osas ja see on kooskõlas artikliga kaheksa Lissaboni lepingust tahaks, tahetakse näha äh, piirkonda, kus poliitiline koostöö on võimalikult tihe ja lähedane ja majanduslik lõimimine äh, ka võimatud, võimalikult tihe. kui tihe ja kui süviti minev, nagu üks ekspert ütles, äh, siis pikaajaline eesmärk võib olla ükskõik mis algates, alates sügavast ja kõikehõlmavast vahekaubandus, vabakaubanduslepingust pluss üks protsent kuni Euroopa Liiduga liitumiseni miinus üks protsent, ühesõnaga see loomulikult sõltudes äh, konkreetsete individuaalsete partnerite ambitsioonidest. mis puudutab majandusintegratsiooni, siis loomulikult see tekitab visiooni täielikust integreerumisest Euroopa Liidu siseturule ja viib meid ka selleni, et neli vabadust äh, oleks laiendatud täielikult ja suurem osa Euroopa Liidu akiist üle võetud äh, ning äh, loomulikult sellega peaks kaasnema ka administratiivse suutlikkuse areng. siin on mitmeid erinevusi ja, ja tõsiseltvõetavaid erinevusi partnerite ootuste osas ja Euroopa Liidu pakkumise valmiduse osas. kõigepealt äh, on erinevus või lahknevus siin vabaduste arvu osas, mida partnerriikide kodanikud peaksid su-, saama nautida. partnerid eeldavad, et et nemad saavad nautida kõiki nelja vabadust, aga mõned Euroopa Liidu liikmesriigid arvavad, et tuleks keskenduda vaid kolmele vabadusele. on täiesti selge ja mõistetav, tahaksin siinkohal lisada, et liikumisvabadus tekitab muret siis äh, teine küsimus, mis on oluline, on finantsabi küsimus. loomulikult partnerid rõhutavad seda, et äh, AKI agiile lähenemine äh, ja ka sügav ja kõikehõlmav vabakaubandusleping eeldavad kulutusi ja mõned Euroopa Liidu liikmesriigid ei taha rääkida suurenenud finantsressursside eraldamisest reformi kulude katteks. ja võib-olla nende lõhede, nende lahknevuste ületamiseks tuleks rakendada järk-järgulist lähenemist ja selgemat ja täpsemat eristamist. sügav ja kõikehõlmav vabakaubandusleping ja viisavaba režiim ei eelda mitte ainult selgeid kohustusi partnerriikide poolt, kuid ka, vaid ka haldussuutlikkust nende kohustuste elluviimises ja siinkohal peaksime me äh, jääma selgesõnaliseks äh, ja, aga me peame samas äh, suutma ka progressi, progressi tasustada ja ka omalt poolt abi osutada. finantseraldised peaksid olema märkimisväärselt kõrgemad nende riikide jaoks, kes tõesti viivad läbi poliitilisi reforme ja öö, viivad ellu sügavat ja kõikehõlmavat vabakaubanduslepingut ja seda võrreldes nendega, kes ainult öö, ütlevad, et nad on selleks valmis. praegusel hetkel me ei erista neid riike piisavalt. Euroopa Liit peaks olema ka avatum ja vastutulelikum mobiilsuse küsimustes äh, nende riikide suhtes, kes võtavad usaldusväärseid samme, astuvad usaldusväärseid samme selleks, et oma piiri kontrollida ja teisi tingimusi täita. siinkohal tahaksin öelda, et ma usun, et selline eristamine peaks lähtuma partnerriikide ambitsioonist, ambitsioonidest oma suhetega, suhetes Euroopa Liiduga äh, ja nende valmidusest äh, võtma vastu Euroopa Liidu aluseks olevaid äh, jagatud väärtusi ja samuti on oluline nende edu, on olulised nende edusammud äh, valitsemise vallas ja reformi vallas äh, ja mitte niivõrd nende geograafiline positsioon. loomulikult äh, mõningad riigid on Euroopa Liidu naabrid ja näevad ennast potentsiaalsete Euroopa Liidu liikmetega, kuid kui see ei peaks olema põhjus, miks teiste suhtes teha väiksemaid pakkumisi ja, või olla vähem nõudlikud. kui Euroopa naabrid on ambitsioonikad, siis nad võivad ise oma Äh, ambitsioonid äh, kõrgemale seada ja suurem osa na-, liikmesriikidest ja peaaegu kõik äh, naabrid on nõus sellega, et Euroopa naabruspoliitika peaks olema nii-öelda selleks ühiseks raamistikuks meie suhetele naabritega. ja kui nüüd siin rääkida eesmärkidest, siis meil peaksid olema ka oma keskpikas perspektiivis oma sammud paika pandud, siin ma näen mitmeid küsimusi, kus me peaksime, mida me peaksime veel põhjalikult kaaluma. kõigepealt äh, meie partnerid on äh, nõudnud meie suhete paremat või suuremat poliitilist tüürimist või juhtimist, see ei tähenda seda, et me peaksime uusi ametlikke arutelufoorumeid lisama, aga me peaksime lihtsalt äh, jätkama pidevat ja põhjalikku poliitilist dialoogi. minu meelest on tegemist legitiimse taotlusega, taotlusega, mis aitab meil lahendada arusaamatusi ja ületada raskeid küsimusi ja tehes seda usaldusväärses partnerluse õhkkonnas. me peame nüüd mõtlema, kuidas seda praktikas kõige paremini teha, mitte ainult välisministrite tasandil, vaid ka teiste, teistel koostöötasanditel siis teine mureküsimus äh, on äh, see sügav ja kõikehõlmav vabakaubanduslepingu küsimus, mis on põhimõtteliselt äh, kõige olulisem osa meie pakkumisest. võimalus osaleda siseturul on loomulikult oluline muutuste stiimul. me peame jätkama nende vabakaubanduslepingute teemalisi arutelusid lühikeses perspektiivis äh, ja tegema seda kõige edumeelsemate naabritega, kes on kõige kaugemale jõudnud äh, nii ida pool kui ka äh, lõuna pool. meie partnerid on rõhutanud, kui oluline on, et neil oleks lihtsam juurdepääs turule iseäranis, mis puudutab põllumajandustooteid ja põllumajandustööstuse tooteid. no meie peaksime omalt poolt rõhutada, rõhutama, et selleks, et partner riigid saaksid täiel määral lõigata selliste lepingute vilju, tuleb kõigepealt ellu viia tõsised reformid selleks, et tagada kohtuvõimu sõltumatus ja õiglus ja selleks, et suruda maha korruptsioon kolmas äh, nõue on äh, lihtsam mobiilsus, loomulikult selle küsimusega on seotud äh, selged poliitilised raskused, aga sellegipoolest ei saa me ignoreerida, et kõik meie partnerid rõhutavad selle, selle asjaolu tähtsust. me peame siin hakkama mõtlema uutmoodi, me ei tohi sellele küsimusele läheneda mustvalgelt võib-olla võiksime me arendada sellise nii-öelda laiema lähenemise mobiilsusele ja rändele, millest kõik saavad kasu. nii, et me oleme arvesse võtnud ka kõiki julgeolekuga seotud muresid. me võib-olla peaksime keskenduma või äh, eristama konkreetseid inimeste kategooriaid, nagu näiteks äh, üliõpilased, teadlased, äriettevõtted, või siis äh, looma sellise diferentseerimise süsteemile, mille ma siin varem viitsin. siis neljas küsimune. küsim-, küsimus on seotud äh, pikaajaliste konfliktidega ja sellega, mida Euroopa Liit saab teha selleks, et neid aidata, neid konflikte lahendada. see on küsimus, mida me ei saa kahe silma vahele jätta ja meie suutmatus kaasa aidata konfliktide lahendamisele on äh, olnud üks äh, neid puudujääke, mida on äh, Euroopa naabruspoliitika puhul välja toodud, ehkki loomulikult tegemist on teemavaldkonnaga, mis tegelikult läheb kaugemale, kui Euroopa naabruspoliitika peaks minema. partnerid on siiski palunud olema ol,, palunud meil olla aktiivsemad, Euroopa Liit peaks eraldama rohkem ressursse usalduse ülesehitamisele ja ma ei, aga kas me saame minna kaugemale kui usalduse ülesehitamine, meie naabrid ootavad selgelt, et pärast Lissaboni leppe vastuvõtmist Euroopa Liit saab kasutada kõiki oma instrumente, sealhulgas ÜVJP ja ka äh, Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika ja me peaksime seda tegema sidusamalt. me peame selle üle ju kindlasti mõtlema. ja neljas nõue partnerriikide poolt on sektori koostöö suurendamine nõutakse suuremat koostööd energiavaldkonnas, keskkonnavaldkonnas, kliimamuutuse valdkonnas, hariduse valdkonnas, tööstuskoostöö valdkonnas ja tehnoloogia siirde valdkonnas. see kõik on ka meie huvides ja me peame sellistele palvetele positiivselt vastama. partnerid tunnevad väga suurt huvi Euroopa Liidu programmide ja Euroopa Liidu agentuuride äh, töös osalemise järele. kuues teemavaldkond äh, puudutab äh, kodanikuühiskonna kaasamist. kodanikuühiskonna organisatsioonid, vabaühendused meie partnerriikides on meie kõige usaldusväärsemateks ja jõulisemateks liitlasteks äh, väärtuste ja hea heade haldustavade edendamises. Nemad on meie oluliseks äh, liitlaseks ka Euroopa Liidu standardite poole liikumises äh, sellistes küsimustes nagu keskkond ja kliimamuutus. me peame kaasama neid rohkem poliitikate sõnastamisse ja ka järelevalvetöösse. me peame looma kontakte kodanikuühendustega, kodanikuühenduste vahel ja kodanikuühenduste vahel Euroopa Liidus, me peame investeerima, et nende suutlikkust suurendada ja lõpetuseks äh, siis äh, regionaalsed äh, eripärad meie naabruspiirkonnas ja nende panus meie üldiste eesmärkide saavutamisse. selline individuaalne lähenemine erinevatele piirkondadele meie naabruspoliitikas peaks äh, jääma meie naabruspoliitika üheks äh, tähtsamaks põhimõtteks. ma olen veendunud, et Euroopa naabruspoliitika peaks äh, ka aitama kaasa Euroopa naabruspoliitika partnerriikide vahelisele koostööle iseäranis idapartnerluse ja Vahemere Liidu kontekstis. Need on mitte ainukesed, kuid siiski peamisemad Euroopa naabruspoliitika regionaalse dimensiooni esindaja. idapartnerluse puhul on Euroopa Liit loonud väga ambitsioonika päevakorra selleks, et süvendada sidemeid kuue idapartnerlusriigiga nii kahepoolselt kui ka grupiviisiliselt. kaheksateist kuud pärast Praha tippkohtumist on juba näha mitmeid edusamme, on loodud uusi kon-, lepingulisi sidemeid ja mitmepoolne koostöö on muutunud väga intensiivseks. Euroopa naabruspoliitika ülevaatamine annab meile võimaluse hinnata neid esialgseid saavutusi ja valmistuda Budapesti tippkohtumiseks maikuus. Vahemere Liit äh, liigub samuti edasi. hoolimata sellest, et Lähis-Ida rahuprotsessiga on seotud mitmeid poliitilisi raskusi, on äh, sekretäriaak sekretäriaat loomisel ja Vahemere Liidu pro projektide kallal tehakse tihedat tööd. me peame identifitseerima ülevaatamise käigus ka, milliste praktiliste vahendite abil saame me selle algatuse elluviimisele kaasa aidata. me peame aitama kaasa töökohtade loomisele, majanduskasvule, innovatsiooni suutlikkuse suurendamisele, mida on nii väga vaja Vahemere piirkonnas järgnevate aastate jooksul. ja lõpetuseks äh, puudutaksin ka poliitiliste instrumentide küsimust, äh, finantsinstrumentide küsimust ja ka ressursside küsimust. Euroopa naabruspoliitika tegevuskavad on äh, osutunud poliitika elluviimise riistadena väärtuslikuks, nüüd me oleme jõudnud teise põlvkonna juurde ja me peame neid tegevuskavasid muutma sihipärasemaks ja paremini seotumaks partnerriikide reformipäevakorraga. samuti tuleb meil tagada finantsressursid nende rakendamiseks. Euroopa naabruspoliitika instrument on olnud üks sammuke selles on tähendanud muutust selles osas, kuidas me oma abi anname, aga paljud on rõhutanud seda, et tegevuskavade osas tuleks teha suuri muutusi, et paremini reformi prioriteete ühendada finantskoostöö koostööprogrammidega. me peaksime olema paindlikumad tekkinud vajaduste osas. partnerriigid paluvad, et me ka tihedamalt vaataksime ka näiteks ühinemiseelse abi võimalust, me kaalume seda, aga meil on vaja teie toetust. ja tõhusus ja kontroll on omavahel seotud, ma tean, et teie tunnete suurt muret demokraatliku kontrolli küsimuse ja väliskulutuste küsimuse äh, osas äh, ja demokraatliku järelevalve osas äh, Euroopa naabruspoliitika instrument on toimunud hästi ja me oleme alati parlamendi äh, soovidele vastu tulnud konsulteerimise ja arvamuste vahetuse osas. me peaksime loomulikult selle protsessi puhul alati põhjalikult järele mõtlema ja seda tegema iseäranis, kui asi puudutab oma, meie abi andmist. me ei tahaks aga seda muuta kindlasti, protsessi muuta raskemaks ja vorm, vormilisemaks. ma tahaksin rõhutada seda, et abi naabrusliikidele erineb klassikalisest arenguabist äh, fundamentaalselt. me peame kiirelt suutma vastata äh, tekkinud vajadustele ja aitama kaasa arenenud poliitilistele, poliitiliste eesmärkide saavutamisele. me peame tegutsema kiiresti ja ma ei räägi meeleldi finantsressurssidest äh, ajal, mis on äh, majanduslikult ja finants äh, mõttes nii raske Euroopa Liidus, aga kindlasti me peaksime kasutama ka oma abi tõhustamist ja me peaksime arendama innovatiivseid finantsinstrumente, me suudame ka Euroopa Liidu ja liikmesriikide abi paremini koordineerida, kasutades tegevuskavasid lähtudes oma programmi tööst, aga ma pean siiski otsekohaselt välja ütlema, et meil on vaja finantsvahendeid selleks, et ambitsioonikaid poliitilisi eesmärke ellu viia. me ei saa nõuda põhjapanevaid reforme ja keelduda vaja, vajatud abist. Euroopa naabruspoliitikat tuleb ka finantsraamistikus käsitleda prioriteedina. austatud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, ma ütleksin veel paar sõna lõpetuseks. Nende mõtetega Äh, käsitlesin ma mitmeid teemasid, mis on äh, tulnud, tõusnud esile meie strateegilisele järe, järelevalve, järe, ülevaatuse käigus, need on ainult esialgsed mõtted äh, ja need mõtted arenevad, muutuvad konkreetsemaks konsulteerimisprotsessi käigus. esimesel veebruaril kutsume proua Ashton ja mina Euroopa Liidu liikmesriikide ja naabruspoliitika partnerite esindajad ministrite konverentsile, me loodame, et see konverents äh, annab äh, meile ainest äh, ettepanekuteks, mille esitame aprillikuus nõukogule Euroopa Parlamendile, aga tahtsin tutvustada teile neid esialgseid mõtteid juba täna ja mind huvitavad ka teie reaktsioonid ja teie ettepanekud. me, kui me tahame, et Euroopa naabruspoliitika muutuks meie naabruste jaoks na,, naabrite jaoks tugitalaks, ja seega kajastaks ka meie lepingu, aluslepingu ambitsioone, siis on meil vaja selleks ka teie arvamusi ja teie toetust, aitäh! Grazie commissario Füüle, la parola al kolleega Brock. suur tänu, volinik Füüle. härra Brock, kaks minutit. esimees, kolleegid, volinik ma tahaksin teid õnnitleda. sest juba pikka aega ma pole tundnud, et meil on mingi selge strateegia sel te teema, et meil on selge strateegiline arusaam ja ka mõtted selle kohta, kuidas seda teostada. mulle tundub, et me suudame edasi liikuda, siiani me oleme rääkinud raha kulutamises, kuid see pole olnud sihipärane. kui ma meenutan äh, selle isiku sõnu, kes enne teid sellel ametikohal istus. oma fraktsiooni nimel ma tahan öelda, et me tegeleme selle küsimusega väga aktiivselt, üritame edasi liikuda ja ka raportis äh, on välja toodud erinevaid seisukohti. idapartnerluse puhul me räägime, et sellel on teatud Euroopa mõõde, äh, Vahemere liit ja idapartnerlus on võrdväärselt tähtsad, kuid äh, eesmärgid ja metoodika on erinevad. osariike on Euroopa vahetud naabrid ja seetõttu nendel poliitikatel on ka erinevad tagajärjed seetõttu ma arvan, et nagu härra Prode ütles, me peaksime suhtuma sellesse kui ühte institutsiooni ja peaksime mõtlema ka läbirääkimistele, mis toimuvad äh, vabakaubandusala osas ja ühtse turu alal ja sellele, kuidas on nendel riikidel võimalik liituda Schengeniga, äh, kuigi nad pole Euroopa Liidu liikmed. mõningates riikides on julgeolekupoliitilised küsimused teravad ja ma usun, et Euroopa majandusruum võiks olla siin eeskujuks. loomulikult sellega ei hõlmata kõiki probleeme, kuid äh, ideaalis oleks Äh, jätta siiski uks lahti, äh, kuid mitte esitada väga suuri nõudmisi Euroopa Liidule. suur tänu, härra Brock, härra Panseri, kaks minutit. tänan, esimees, ma olen nõus härra Brockiga ja ka sellega, mida teie esimees ütlesite äh, volinik on alati avatud, valmis, kättesaadav ja näitab head tahet üles mitte kõik volinikud ei ole sellised. ja ma hindan kõrgelt ka seda, mida ta ütles, kuid siiski paar lühikommentaari. naabruspoliitika on loomulikult strateegiline poliitika, meil on vaja üldist visiooni Euroopa naabruspoliitika jaoks. kuid ma arvan, et täna me peaksime olema sihikindlamad ja äh, Ähm, vaatama ka, mida meie suudame. meil on piiratud vahendid, äh, me mõistame kõiki neid erinevaid probleeme ja võimalikke lahendusi nendele probleemidele ja seetõttu me peaksime investeerima nendesse lahendustesse. ma nõustun teiega, et siiani äh, on sisu jäänud nõrgaks. ja see puudutab ka mm, rahalisi vahendeid. kuid meil on vaja midagi enamat meil on vaja siduvaid eh, kohustusi, kui me räägime demokraatia normide täitmisest. Eh, üha rohkem riike soovib eh, suuremat majanduslikku lõimumist, aga see tähendab vahendite vajadust ja rahalisi vahendeid eriti. kuid oluline on siiski see demokraatlik materiaalne, mittemateriaalne infrastruktuur, me räägime demokraatiaalasest äh, haridusest, koolitusest, kodanikuühiskonnast, me peaksime pilgu heitma ka nendele probleemidele. Äh, me peaksime oma kulutuste puhul äh, paremini valima sihtmärke. kui me räägime strateegilisest visioonist, siis ma ei sea äh, volinike seisukohad kahtlusele, kuid ma leian, et voliniku tööülesanded seonduvad mitmete oluliste teemavaldkondadega, nende seas on ka oluline rändetemaatika äh, ja ka parlamendi koosseisus on eriarvamusi selles küsimuses. tänan. proua Neits, äh, esimees, volinik, kallid kolleegid, kõigepealt volinik, ma tahaksin avaldada teile tunnustust eh, selle eest, et te äh, käivitasite Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise. ja ma tänan teid selle eest äh,, kuidas te tutvustasite oma seisukohti ja millised olid vastused teie küsimustele, mille te saatsite liikmesriikidele ja Euroopa naabruspoliitika eest vastutavatele ametitele. ma usun, et saadud vastused viitavad sellele, et see läbivaatamine on tõeliselt hädavajalik. sest äh, alati on naabruspoliitika eesmärki ümbritsenud mingi ebamäärasus, hägusus ja minu arvates siiani on mitmeid valestimõistmisi, väärarusaama ning konfliktsid, lootusi, ootusi. ja mitmed partnerriigid ütlevad, et et äh, meie Euroopa Liidu poolt nõuame neid väga palju ja vastu pakume suhteliselt vähe ja sellele praktikale tahaks teha lõpp, kui me soovime edasi liikuda. ja ma tahaksin kommenteerida kolme aspekti, kui te lubate. kõigepealt inimeste liikumine. mulle tundub, et mida äh, karmim on viisapoliitika, seda rohkem inimesi üritab kõrvale hiilida seaduslikest nõuetest, ähm, jäävad riiki kauemaks, kui viisa kehtivuse aeg on ja leiab teisi võimalusi selleks. me alustasime sellest, et äh, me rääkisime automaatselt uuendavatest viisadest, äh, kuid esimees, see teema on väga oluline, kui te lubate mul jätkata sel teemal, selle asemel, et mulle, minu tähelepanu juhtida kellale. teiseks, äh, ma tahaksin rõhutada turgude avamise tähtsust, me peaksime olema valmis vastu võtma nendest riikidest rohkem tooteid ja teenuseid ja äh, viimasena tahaksin, ma tahan öelda, et minu arvates on äärmiselt oluline, et Euroopa Komisjon ja kõik komisjoni talitused äh, Äh, teevad rohkem tööd selle nimel, et lahendada külmutatud konflikte. kolleeg Schultz. Te mainisite Euroopa naabruspoliitika ja partnerluspoliitikast rääkides Äh, mitmeid olulisi aspekte, ma nõustun äh, nende kõigiga. kuid teil asub suur vastutus ka laienemise küsimuste eest. ja nagu meie naaberriikideski, peame meie oma poolt väga selge signaali neile edastama, et nad teaksid, äh, mis suunas nad liiguvad pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist me peaksime keskenduma ka sellele, mis suunas Euroopa Liit liigub ja millised on meie lõppsihid. sest küsimus on selles, et äh, kui mõni riik peaks oma sisereforme läbi viima ainult sel eesmärgil, et liituda Euroopa Liiduga, ei ole võib-olla äh, õige lähenemine, see peaks olema sisereformide äh, lähtealuseks. me peaksime rohkem keskenduma partnerlusele, me peaksime pakkuma neile välja teatud mudeleid, äh, andma neile mõista, et nad saavad loota meie abile ja partnerlusele, Schengeni võimalustele ja kõigele sellega, mis sellega kaasneb. see on palju tähtsam kui lõputute võimaluste väljapakkumine äh, kandidaatriikidele. Need riigid peavad need reformid äh, ellu viima ilma selliste lubadusteta. ja me peaksime arutama ka seda teemat, kuhu Euroopa Liit liigub. tänan, härra Schultz. härra Meier, tänan esimees, tänan volinik esimest korda, kui te meid külastasite, siis me rääkisime Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahenditest ja assotsiatsioonilepingutest ja sellest, et meil on vaja paremaid äh, järelmeetmeid, äh, mis oleks kooskõlas artikliga kaks. et tagada äh, inimõiguste sätetest range kinnipidamine ja äh, inimõiguste alaste rahvusvaheliste lepingute täitmine. Äh, me nõustusime, et me peaksime edasi arendama seda instrumenti naabruspoliitikas, sest seda artiklit äh, ei ole siiani kasutatud ka mitte Vahemere piirkonnas, näiteks Iisraeli puhul, assotsiatsioonilepingute puhul. ja möödunud nädalal Lääne-Saharas leidis aset kohutav surm, mille põhjustas Maroko armee sõdur, neljateistaastane Lääne-Sahara poiss. Äh, kes pro-, äh, asus selles laagris, kus äh, protestiti äh, Maroko äh, kuningriigi äh, vastu. laps tapeti Maroko sõjaväelase poolt. ÜRO peasekretär äh, Strasbourgis ütles, et, et New Yorkis algab mitteametlik läbirääkimiste voor Marokoga, et leida lahendus sellele Lääne-Sahara probleemile, kuid Äh, Maroko kuningriik jätkuvalt ei täida äh, ka kalandusleppe sätteid selles piirkonnas. ja alles hiljuti leidis aset see surmajuhtum selles piirkonnas. ja selle valguses me peaksime mõtlema kas äh, naabruspoliitika alusel sõlmitud lepingutes artikkel kahel on üldse mõtet või mitte. tänan, härra Meier. härra Gžip. tänan, esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada volinikku meie naabruspoliitika läbivaatamise algatamise eest ja eriti idanaabruspoliitika käsitlemise eest ja meie naabrite seitsme ootuse väljatoomise eest. me ilmselt teame, millised on nende lootused, ootused, kes on meie naabruspoliitika nii-öelda kasusaajateks. eriti äh, nende ootuste suhtes, mis seonduvad meie äh, abiga näiteks äh, külmutatud konfliktide lahendamisel. ja Moldova puhul, Gruusia puhul või Põhja-Karabahhi puhul on väga raske loota läbimurret, äh, kui konflikt jääb lahendamata. ja mu küsimus on järgmine liikuvus äh,. lihtsam juurdepääs viisa, viisadele on olulised. milline meie naaberriikidest Euroopas võib loota äh, kõige lähemal ajal progressi selles valdkonnas, et nendepoolne tegevus, muutused, mis nad on ellu viinud äh,, võimaldavad saavutada läbimurret ka viisaküsimustes. ja mu teine küsimus, teie hinnangul, kes nende riikide rühmast, mis kuuluvad idapartnerluse alla või osalevad meie naabruspoliitikat, peaksid saama äh, suurimat kasu. ma ei taha, et te nimeliselt neid nimetate, millised nendest riikidest võiksid loota teatud mõttes toetusele selle poliitika raames. tänan, kolleeg Žüpp. järgmisena härra Severin, ma tänan volinikku selle algatuse eest ja äh, saavutuste eest. see ettevõtmine on hädavajalik, õigeaegne ja paljud ootavad äh,. rääkides metoodikast, ma tahan öelda, et kahjuks tänane arutelu ei anna meile võimalust äh, teile vahendada meie mõtteid, kõiki meie mõtteid ja ka jätab teid ilma võimalusest meie äh, mõtted kõik ära kuulata, seetõttu olge valmis ka meiepoolsetele algatustele ja kutsetele arutada seda teema väiksemates äh, fookusrühmadest, et süvitsi teemat käsitleda. põhimõttelise küsimusena ma tahan öelda, et ma usun, et ülemaailmne poliitika äh, saab alguse heast naabruspoliitikast, nagu ka teie väitsite ja samuti ma usun, et järjekindel naabruspoliitika nõuab ka järjekindlat Euroopa Liitu. ja ma usun, et see sidusus, see järjekindlus äh, on nii institutsionaalne kui ka intellektuaalne. sest meil on asümmeetrilised traditsioonid, arusaamad, teadmised ja need kõik tuleb koondada et kõiki meie naabreid, Vahemere riike, Ukrainat, Moldovat, näha selles valguses, et mitte nii, et, et Vahemere kuulub itaallastele, Moldova, Rumeeniale ja nii edasi. ja ma usun, et meie visioon peab tuginema meie naabruspoliitikas äh, stabiilsusele ja demokraatliku äh, julgeoleku tagamisel ja seda on võimalik saavutada läbi arengu. ja kui me räägime meie üldistest sihtidest, siis meil on vaja stabiilset naabrust, et me saaksime ise olema stabiilsed ja me soovime, et naabrusriikides oleks julgeolek tagatud, et see tagab meie julgeoleku ja julgeoleku tagamiseks on meil vaja demokraatiat ja arengut. ja mu viimane aspekt, kuna aega napib, ma tahan öelda, et puudutab ühte mõistet, mida teie mainitud, common neighborhood, ühine naabrus. sest osa meie naaberriikides ei ole mitte ainult meie, meie naabrid, vaid on ka teiste riikide naabrid. ja kas me suhtleme neid, suhtume nendesse kui eksklusiivselt meie naabritesse või ühistesse naabritesse Äh, kas me soovime kolmepoolset koostööd nende naaberriikidega või kahepoolset koostööd teatud valdkondades ja kuidas stimuleerida ka meie ühiste naabrite teisi suuri naabreid tegema koostööd. ja sellega ma lõpetan, tänan teid kannatliku meele eest, kuid ma arvan, et seda arutelu tuleks jätkata. tänan, härra Severin proua Joland. tänan esimest, tänan härra Füüle, ma tahaksin ka kommenteerida seda, mida te ütlesite nagu selle naabruspoliitika väljavaate puudumise kohta eh, naaberriikide seisukohast ja ma veel kord nõustun jõuliselt eh, teiega, et kui me ei suuda nendele riikidele pakkuda selget väljavaadet, siis me ei saa ka loota ega oodata, et need riigivad Äh, viivad kiiremini süvitsi läbi oma reforme, sest äh, sisepoliitikas oleks nendel oma riigi elanikele väga raske selgitada, miks tuleb ellu viia kulukaid reforme, kuigi neil ei ole selget äh, väljavaadet ja põhjendust sellele. seega ma igati toetan teie seisukohta, et meil on vaja selgemaid väljavaateid. minu konkreetne küsimus seondub turgude avamisega Te ütlesite ja me kaldume kasutama neid suuri sõnu, jah, me oleme valmis oma turud avama naaberriikidele. aga niipea, kui asi jõuab konkreetsuseni ja konkreetselt ma praegu viitan Gruusiale, siis me ei ole valmis, ei ole suutelised isegi läbirääkimisi alustama vaba, vabakaubanduslepingu üle esitame ikka jälle uusi tehnilisi tingimusi, äh, nad täidavad ühe tingimuse, siis me seame järgmise eeltingimuse ja isegi minu kodumaa puhul me suutsime vähemalt läbirikkimised avada ja samaaegselt riik jätkas Äh, eeltingimuste täitmisega ja reformidega, kuid see võiks olla vähemalt signaal, kui me avame läbirääkimised. see oleks meiepoolne signaal selle kohta, et me tõesti soovime äh, lõppkokkuvõttes saavutada vabakaubanduslepingut. tänan, proua Ojuland ja proua Brandner. härra Füüle, kaks aspekti üks vastuseks teie poolt esitatud küsimustele. küsimus, mida meie saaksime pakkuda, on õhku paisatud. ja siin räägiti ka üsna palju viisade liberaliseerimisest, kuid ma arvan, et see on liiga kitsas lähenemine, me peaksime laiendama oma lähenemist ja et esitas ka küsimus siis näiteks avada Euroopa Liidu turud terase, tekstiili ja põllumajandustoodetele. ja selle üle me peaksime ausat debatti pidama äh, Äh, julgustama liikmesriike sel teemal avameelselt rääkima. teiseks, kui me räägime haridusest, äh, äh, võimaldades tudengitele, noortele ettevõtjatele tulla meie riikidesse, õppida siin, tutvuda ja see kaasneb jälle viisa küsimusega. inimõiguste küsimus, enamikes lepingutes inimõiguste alased klauslid ei toimi, me peame seda endale ausalt ütlema Äh, need sätted olid juba meie varastates lepingutes ja neid pole kunagi kasutatud. me rääkisime külmutatud konfliktidest ja sellest, et me peame paremini tegutsema sel suunal ja see on raske. ma tahaksin tõstata Liibüa küsimuse, see koostöö tegevuskava, millele teie koos volinik Malmströmiga alla kirjutasite osa viiekümnest miljonist tuleb stabiilsusinstrumendist. minu arvates on see ebaõige ja ma sooviksin teiepoolset selgitust, kust see raha tegelikult leitakse ja kuidas te kaitsete seda kulutust. Grazie onorevole Brandner, onorevole Kukan per due minuti. tänan, proua Brandner. Mr Commissioner, everybody is praising you and I am härra Kukan, suur tänu ma tahaksin tuletada meelde meie esimehe sõnu, kes väga hindab eh, teie valmidust alati meiega eh, vestlema tulla, härra volinik. see ei olnud mitte mingisugune eh, tühi diplomaatiline viisakus, vaid tõesti me ootame teie vastuseid küsimustele ja kommentaaridele ja teie otsekoheseid vastuseid, mitte viisakaid fraase. ma hindan väga seda, mida te täna ütlesite, sellepärast et meil ei ole vaja mingisuguseid ebavajalikke visioone. mõnikord on välja töötatud visioonid ebamäärased, teie plaanid olid konkreetsed, selged, minu meelest ka praktilised minu küsimus on samuti üsna lihtne. Teie olete Euroopa naabruspoliitika ja laienemisvolinik. kuidas te kujutate ette neid kahte tööpõldu, on nad üksteist täiendavad? teie mõtetes või tõesti kaks eraldiseisvat ala, mida on väga raske ühendada, see on nii-öelda filosoofilist laadi küsimus. suur tänu, härra Kukan ja härra Paletski, sina no, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra volinik, selge põhjaliku ülevaate eest kommentaarid siin saalis näitavad, et paljud kolleegid jagavad teie nägemust ning teid toetatakse vähemalt välisasjade komisjonis ja teil on head väljavaated oma plaanide suuniste elluviimiseks. mul on üks konkreetne ja lihtne küsimus. üheksateistkümnendal detsembril ja pärast seda kuidas te kujutate ette Valgevene olukorda? ja Valgevene ja Ukraina ühise partnerlusprojekti ettepaneku kohta tahaksin kuulda, mis te arvate selle kohta, see puudutab energiat, transporti ja kultuuripoliitikat. milline on komisjoni hinnang sellisele projektile ja kuidas komisjon saaks toetada äh, kas siis moraalselt või, või ka muul moel seda projekti. ning kuidas hindate Leedu presidenti Gribauskaite hiljutist visiiti Minskisse? suur tänu härra Paletski selle ning järgmine kõneleja, palun kaks minutit härra Peeterle. suur tänu me kohtume juba kolmandat korda ja mul on väga hea meel selle üle, härra volinik. ma olen rahul teie sõnavõtuga, te rääkisite nii-öelda ühise katuse filosoofiast ja mulle see väga meeldis. tahaksin rääkida ka kolmest strateegilisest elemendist selle visiooni puhul. kõigepealt Äh, räägiksin noortest, kes koostöölepingud peaksid rohkem üliõpilasvahetusele keskenduma, toetama noorteadlasi ja nii edasi. teiseks tahaksin rääkida liikumis, liikuvusest. sageli rõhutatakse vajadust äh, tõhusama majandus- ja teaduskoostöö järele ve-, äh, toonitatakse VKE-de toetamist. aga ma tean, kuidas nädalaid peavad inimesed näiteks Türgis ootama Euroopa Liidu viisat. minu meelest oleks võimalik neid probleeme kiiremini lahendada ja kolmas valdkond, millest ma tahaksin rääkida, on tervishoid. me oleme näinud naabruspiirkondades murettekitavaid terviseprobleeme, nakkushaigused, vähktõbi. me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas arenguparadigmat muuta, mis aitaks kogu ühiskonda tervemaks muuta. ja sellega seondub ka teadmiste tihedam vahetus. suur tänu härra Peterlele ja kolleeg Koomes, palun kaks minutit suur tänu. me ei taha mõjutada mitte ainult naabreid öö, äh, oma väärtustega, sest me isegi unustame vahel oma väärtused, kas siis sellepärast, et meil ei ole öö, äh, piisavalt selgeid sihte või äh, peame läbirääkimisi lausa äh, diktaatorirežiimidega, unustades oma väärtused. seetõttu oleme väga kurvad, et me ei ole läbirääkimiste tingimusi veel saanud Liibüa kohta, vaatamata sellele, et meie delegatsioon läheb juba järgmisel nädalal Liibüasse. sellele vaatamata tervitan teie strateegilist mõtlemist muide, ministrid ja volinikud on strateegiliste kõnede koostamisel väga osavad, aga kui on vaja midagi konkreetset jälle ette võtta ja konkreetseid probleeme lahendada, siis äh, tekib probleeme, näiteks me rääkisime siin äh, pikale veninud konfliktide lahendamisest ja, ja küsisime otse Küprose kohta, see muide õõnestab mitte, mitte ainult meie läbirääkimisi Türgiga, Äh, vaid isegi meie ühist julgeoleku- ja välispoliitikat või siis Lääne-Sahara küsimus. meil on väga selged julgeolekuhuvid selles piirkonnas, eh, mis on nüüd kaalul. Eh, me räägime siinkohal terrorismiohu suurenemisest või siis kuidas lahendada Palestiina konflikti. Need on konkreetsed konfliktid, Äh, küsimused ja me ei taha kuulda mingisuguseid välisministrite vabandusi. Teie peaksite need küsimused ministritele esindama, esitama. me ei taha, et äh, ministrid ütleksid, et komisjon peab need asjad lahendama. nüüd ma ei saa küll teie vastust kuulata, aga ma loodan, et see edastatakse mulle ja ma vabandan, et ma pean lahkuma. suur tänu proua Koomesile ja kolleeg Kreisler-Dorfler, lõpetame meie deba-, äh, küsimuste vooru. suur tänu. tulen tagasi kolleeg Schultzi küsimuse juurde, kuhu siis Euroopa Liit suundub praegu? Joška Fischer pidas ühe kõne aastaid tagasi ja oli muide palju spetsiifilisem oma ettepanekutes, aga mis siis on Euroopa Liidu eesmärk? kui see oleks selge, siis oleks meil see küsimus lahendatud, kuhu me liigume. ma ei tea, et me peaksime teadma, mis täpselt kahekümne, kolmekümne aasta pärast juhtuma hakkab, aga meie kodanikel on õigus teada, kuhu me liigume. kui nad ütlevad, et me ei taha rohkem laienemisi, siis me ei lähe edasi laienemistega mõned ütlevad, et integratsiooni süvendamine on võimalik ainult laienemise läbi, see on mõnede seisukoht. aga mida ebakindlamaks elu muutub, seda rohkem on vaja integratsiooni süvendada. millised on siis järgmised sammud? seda saab otsustada ainult siis, kuhu me suundume, mis see viimane samm on, mis tuleb astuda. me peame ju sellesse diskussiooni ka kodanikud kaasama. Euroopa tulevikukonvent andis meile võimaluse neid teemasid arutada, aga kahjuks meie kodanike seisukohti Lissaboni lepingus ei arvestatud. me peaksime kuidagi ka seda aspekti arvestama. suur tänu ja nüüd annan sõna volinik Füülele vastusteks. Neid küsimusi oli väga palju, aga palun, vastake. Yeah, yeah. Uh, uh, I can make a choice, jah yeah.. nüüd ma pean valima. ja ma alustaksin teie loal vastates lõpust. laienemispakett esitatakse teile juba mõne päeva pärast ja täna ei olegi mõtet seda seetõttu arutada, aga ma tahaksin väga seda, e, seda arutada, poliitilisi tingimusi, seda, mis on võimalik, mis ei ole võimalik, mis on selle parlamendi ametiaja jooksul veel võimalik. ja samuti küsida, kas laienemis protsessi eesmärk on ühendada Euroopa või midagi muud. kui tähtis on meie jaoks laienemine, aitamaks meie oma poliitikat ellu viia, kuidas ära kasutada laienemist, kui me jälle peame küsimuse esitama, kui suurt Euroopa Liitu meil vaja on aga ma usun, et e, selle teema juurde hiljem tagasi tulla oleks, oleks õigem muidugi ka minul ei ole alati võimalusi arutada neid küsimusi sellise foorumi ees nagu siin. raamküsi-, raamlepingu kohta tahaksin öelda, et sellega tegeleb Cassie Ashton. raamlepingu mõju kohta te teate, me oleme kirjutanud sellele alla, nõukogu liikmesriigid väljendasid teatud reservatsioone ja Cathy Ashton tegeleb nendega. vaadates siis, kuidas saaks parimal võimalikul moel Euroopa Komisjoni võetud kohustusi täita, mis tulenevad sellest raamlepingust. Valgevene küsimus. ma ei näe, et seal mingeid liikumisi toimuks seoses valimistega. ei tea kas seekord jälle kaotatakse valimised või on, või toimuvad tõelised valimised, kõik sõltub Valgevene võimudest ja kodanikest. mina lähen Minskisse juba mõne päeva pärast teist korda. seekord äh, ei ole ette näha presidendiga kohtumist ja see on ka nii plaanitud seoses valimistega aga ma kohtun kodanikuühiskonna esindajatega nii-öelda rahvastiku läbilõikega, nendega, kes saadavad Berliini kodanikuühiskonna foorumile oma delegatsiooni. president Lukašenko teab, mida meie nõuame, et omavaheliste suhetega edasi minna. teiseks, liikmesriigid arutavad ka Euroopa Komisjoni ühisplaani ja me oleme ka rohelist tuld näidanud läbirääkimiste mandaadi projektile, et äh, sõlmida tagasivõtmise ja viisarežiimi lihtsustamise leping. arvan, et Valgevene kodanikud aitavad kaasa eh, eh, liikumise, eh, riikidevahelise liikuvuse, liikuvuse suurendamisele ja samuti teadmiste liikumise suurendamisele või teadmiste vahetamise suurendamisele. mulle meeldis mobility of knowledge väljend. nüüd me ei soovi mitte ainult lepingust tulenevalt oma suhetega edasi liikuda, aga me tahaksime ka näha, et, et on toimunud, toimunud tõeline ees, edasiminek pärast eelmisi valimisi. ja tahaksime ka näha, et, et viimas, viimastel kohtumistel võetud kohustusi on täidetud majanduslikust seisukohast peab ütlema, et varem või hiljem seisavad riigi ees niikuinii raskused. ja on teatud probleeme, mida saab lahendada koostöös. Euroopa Liidu ja Valgevene suhted on nii-öelda käest lastud võimalused siiani olnud aga me oleme valmis Valgevenet aitama mängu uuesti alustada. ja edasi minna oma suhetega. naabruspoliitika ja laiemine kümnete riikidega toime tulla ei ole sugugi lihtne. aga ma ei saa ühtegi teisele eelistada ja ma olen seda ka varem öelnud, ütlen, et äh, et et äh, nii nagu ka oma kõnes on meil instrumente, mis täiendavad teineteist ja millega saab meie eesmärke saavutada. ja me tahame oma naabruspoliitika rahastamisvahendit nii hästi kui võimalik ära kasutada aga tõesti, see on äh, suur intellektuaalne väljakutse, nagu te ütlesite, aga ma püüan äh, nagu ikkagi neid kahte probleeme, probleemi ühendada oma mõtetes. stabiilsus, inimõigused, selle kohta minu meelest küsiti seoses rahaga, mis on ette nähtud koostöö arendamiseks Liibüaga. viiskümmend pluss kümme oli vist see arv, nelikümmend pluss kümme. aga et täpselt vastata ja mitte vigu teha, tahaksin teile kirjaliku vastuse anda hiljem ühised naabrid. mul ei ole sellele vastust. härra Severin on küll lahkunud, aga jah, ta ei esita mulle sellist küsimust mitte esimest korda. ma loodan väga, et selle probleemi puhul saab mingi selguse naabruspoliitika läbivaatamise käigus, ma näen, et Euroopa Parlament on sellest huvitatud ja ka meie kolleegidega oleme selle küsimuse üle järele mõelnud. ühest küljest on naabrus küll institutsionaalselt ja finantsiliselt väga selgelt piiritletud. me teame, millised riigid kuuluvad naabruspoliitikasse ja millised mitte, mitte. aga ükski riik ei ole ju vaakumis, igaüks on oma regioonis, kogu regioon mõjutab neid, igal riigil on omad regionaalsed huvid ja eh, me peame arvestama ka naabrit, kõikide riikide suhteid na-, oma naabritega küsimus on nüüd selles, kas komisjon on, kas komisjonil on kõige paremad vahendid nende küsimuste lahendamiseks. loodan, et, et koostöös Cassie Ashtoniga saab need küsimused tõhusamalt lahendatud. härra Kšip rääkis viisarežiimi lihtsustamisest. kui nüüd kõik läheb hästi ja liikmesriigid lepivad kokku, siis Ukraina Euroopa Liidu tippkohtumisel esitatakse tegevuskava, sellest rääkis ka välisminister Hrishenko, vi-, uue viisarežiimi sisseviimiseks. Ukraina pool on ka meile me oleme ka kuulnud signaale, et Moldova on valmis järgmisi samme astuma viisaläbirääkimistel, mul on väga hea meel selle üle ja kolleeg Cecilia Malmströmiga töötame välja eh, oma järgnevat tegevuskava. see näeb välja nagu teekaart, aga mingisugust automaatset tegevust seal ette ei ole nähtud. samas on see selge loend nendest sammudest, mis tuleb astuda. ja kui finantside jagamisest rääkida, siis kes peaks kõige rohkem saama? kõnelused käivad ja seni, kuni kõnelused ei ole lõppenud, ei taha ühtegi partnerit äh, teisele eelistada. kui me idapartnerlust ka täna vaatame, tuleb välja väga selgelt, kuhu vahendeid erandat-, eraldatakse näiteks ühe elaniku kohta, kui palju keegi saab. Moldova on kindlasti tipus, aga kui me vaatame Valgevenet, siis ressursside jagamisel ühe elaniku kohta on suur vahe. väga palju konkreetseid ettepanekuid ja kommentaare esitati täna ja mul on väga hea meel, et tegemist ei olnud lihtsalt mingisuguse küsimuste jadaga, vaid esitati ka kommentaare ja ma hindan seda väga, mina ja minu kolleegid ja me loodame neid ka ära kasutada oma regulaarsete kohtumiste käigus, tänan. suur tänu. ma arvan, et äh, kõige peamiseks kommentaariks praegu, tegelikult kõige olulisemaks oli see aplaus siin praegu teile. me täname teid, et tulite meie juurde, et, et arutleda selle tähtsa küsimuse üle. ja ma olen kindel, et te, meie ühine töö kannab vilja. suur tänu, et te tulite, suur tänu, et te peate koostööd meiega oluliseks ja nüüd lõpetame tänase kohtumise, jätkame tööd homme härra Provera juhtimisel kell üheksa.